well, good afternoon. niisiis, tere pärastlõunat. ma annan veel paar minutit aega. Äh, mõned on ka praegu alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate dialoogiga hõivatud, aga igatahes alustame oma tööga. meie ees on Euroopa väärtpaberituru järelevalve komitee selle reguleeriva asutuse esimees eh, härra Carlos Tavares ja me oleme alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi osas kokkuleppele jõudnud juba ning eh, me vahetame teiega reguleer-, regulaarselt arvamusi eh, Lamfalussy kolmanda taseme äh, asutustega, äh, reguleerivate asutustega, teiega samuti. ja nüüd me palume, et härra Tavares tutvustaks meile lühidalt CESRi, see on siis Euroopa väärtpaberituru järelevalve komitee tegemistest ja ka nendest plaanidest, mis neil on seoses uue finantsjärelevalve arhitektuuriga, mis käivitub esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist ning on terve rida õiguslikke ettepanekuid, mis etendavad eh, oma rolli kolme Euroopa järelevalveasutuse eh, tegevuses ja nendega me hakkame õige pea ka tegelema, nii et mõttevahetus saadikutega, me täname teid, teil on sõna. ma tänan proua esimees, lugupeetud saadikud. mul on tõesti suur hea meel siin teie ees olla. E, esimest korda e, siin teie koosseisu ees, aga see muutub meil regulaarseks e, aruandekohustuseks teie ees, mida meil on hea meel täita. me oleme laiali jaganud oma poolaasta aruande teile juba seal te loete, mida me oleme teinud viimasel kuuel kuul. samuti oleme teile välja jaganud väiksema kokkuvõtte raportist ning ma arvan, et te saate ka minu isiklikud märkused eh, pärastpoole kätte, mille ma hea meelega siin teile eh, maha jätan. aga pea jällegi tahaksin ma rohkem rääkida teiega tulevikust täna rohkem kui tehtust. kõigepealt ma räägin sellest, mida mina arvan nendest õppetundidest, mis meil tuleb mm, kokku võtta. ja ma arvan, et neid õppetunde on kolm liiki. kõigepealt Eh, on vaja sulgeda need regulatiivsed eh, lüngad, mis meil on kõikidel turgudel, näiteks derivaatide, finantstoodete, finantsasutuste eh, vallas, nagu näiteks need alternatiivsed investeerimisfondid ja nende valitsejad, see on üks valdkond, mis vajas ka tegelemist ja nüüd ma kuulen, et on juba kokkuleppele jõutud ja ma õnnitlen tõesti institutsioone. teiseks me peame tagama läbipaistvuse finants toodete turgudel selleks, et investoritel oleks läbipaistvus ning ka reguleerijatel oleks kõik töövahendid selleks, et reguleerimist teostada. nüüd kolmas äh, õppetund on kõige tähtsam see, et süsteemsed riskid äh, on midagi, mida ei tule käsitleda ainult pankade äh, nähtusena, vaid, vaid tuleb ka väärtpaberiturgusid käsitleda, infrastruktuure ja mittepanganduslikke finantsinstitutsioone käsitleda selles kontekstis. ja väärtpaberituru reguleerijad eh, peavad tegelema rohkem süsteemsete riskidega, see on see esimene ülesanne. ja ma räägin teile, mida Josko on selle kohta öelnud. millised tegurid võivad tekitada süsteemseid riske? Eh, nimelt eh, on jõutud järeldusele, et Äh, turud äh, kannatavad väga süsteemsete riskide all ja nad võivad äh, olla väga järsud, aga samas võivad olla ka õõnestavad ning sellega halvendavad investorite kaitset väärtpaberiturgudel ning mm, kindlasti on üks põhjus ka, et jääb vajaka läbipaistvusest. ja sellepärast toimuvad kriisid. nii et tegelikult ei ole süsteemsed riskid mitte ainult reguleerijate mm, pärusmaa, vaid ka need, kes tegelevad äriühingute järelevalvega, peavad selle teemaga tegelema. nüüd finantsstabiilsuse sümmeetriline kontseptsioon tuleb meil välja võtta, see on meie õppetund. see tähendab seda, et liiga kõrged hinnad võivad destabiliseerida Äh, turgusid kõikides osades äh, ning reguleerijad peavad ka selle peale mõtlema. ja meie asutus, väärtpaberi järel, turu järelevalvekomitee ongi sellega tegelenud, analüüsinud äh, majandust, hinnanud riske, trende, lünki finantsturgudel ja kõik meie töö tulemused on EFC-le esitatud ning möödunud kuus ka trükis avaldatud. me töötame käsikäes Keskpangaga ja teiste kolmanda tasandi komiteedega selleks, et äh, meie äh, Euroopas süsteemsete riskide nõukogu saaks käivituda esimesest jaanuarist edasi. nii et meil on vaja turvalisemad turud ja infrastruktuurid Ähm, tagada. Äh, hiljutine komisjoni ettepanek OTC turgude kohta on igatahes samm õiges suunas ja me tervitame seda väga. nüüd äh, turude kuritarvitamise direktiiv on üks, mis OTC derivaatide turgu mm, käsitleb. tähtis on ka Eh, turu kurvitarvitamist eristada sellest, mis on õiguspärane spekuleerimine väärtpaberiturgudel. igatahes ma tervitan hiljutist komisjoni eh, ettepanekut krediidiriski vahetustehingute vallas ning samuti lühikeseks müügi vallas, sest need on aktuaalsed teemad, millega peab tegelema. me oleme tehnilist nõud OTC derivaatide turgudele andnud ning ettepanekud, mis on laekunud selles vallas, on väga tasakaalus ja korralikud. OTC derivaatiturud on üha globaalsema iseloomuga, mis tähendab seda, et finantsõigusaktid peavad arvesse võtma ka, mis toimub teistes jurisdiktsioonides, eriti nendes, mis on Euroopaga tihedalt seotud, nagu näiteks USA väärtpaberiturg. nii et selles mõttes me saame aru, et Dodd-Franki akt Äh, läheb tegelikult samas suunas, mis meie otse, äh, OTC derivaatiturgusid reguleeriv määrus, aga ometi on meie dokumendi sisu teistsugune, samuti ajakava ja struktuur on teistsugune ja seda me ei saa ignoreerida. Äh, mõned näited, millised erinevused on sisulised Euroopa Liidu USA määruste vahel on järgmised nii ulatuse koha pealt, mis puudutab ähm, seda kohustuslikku kliiringut CCP kaudu ning samuti äh, nende osapoolte määratlemist, kellele see kliiringu kohustus kohaldub. samuti äh, CCP-de korraldamine ja tegevus on midagi, mis on meil ka väga üksikasjalikult reguleeritud. igatahes reguleerijad etendavad primaarset rolli eh, CCP-dele normide väljatöötamisel. nüüd eh, õiguslik struktuur USA-s on täielikult integreeritud, samas Euroopa Liidus osa reguleerimisest kuulub emiri alla ja samas teised valdkonnad nagu kaubavahetuse läbipaistvus, kauplemise paigad ja korraldamine on midagi, mida käsitletakse MIFID e, läbivaatamise raames. see MIFID e, läbivaatamine on midagi, mis käivitub aprillis kaks tuhat üks USA-s, see regulatiivne järelevalveasutus CFTC ja SEC juba praegu on jõudnud rakendusfaasi, et hakata Dodd-Franki ehm, määruse alusel tegutsema nii et väga tähtis on nüüd, et Euroopa reguleerijad CESR või ESMA tulevikus ja Euroopa Liidu institutsioonid nagu Komisjon, Nõukogu, Euroopa Parlament päris algusest peale kohe peaksid tõhusat dialoogi ja see on peamiselt tehniline dialoog USA ametivõimudega ja samas ka omavahel ja meie eh, väärtpaberituru järelevalve juba tegeleb sellega koos F, CFTC-ga ja SEC-iga ja sellega me tagame paindlikkuse õigusloome protsessis ja tõepoolest esimest korda me reguleerime seda valdkonda. aga samas on tegemist väga tehnilise valdkonnaga ja lõppkokkuvõttes turuosalised on juba äh, väga kiiresti reageerinud uutele õigusaktidele ja määrustele ja uusi väljakutseid meile esitanud. ja selles mõttes suur osa regulatsioonist tuleks Äh, siduvate tehniliste standardite kaudu ellu rakendada ning äh, neid võib ESMA ka omalt poolt kiiresti koostada ja muuta, parandada ja täiustada. Äh, seda teeb ka USA-s CFTC ja SEC, eriti mis puudutab tehnilisi määratusi ja lahendusi. nii et Emiri heakskiit ja MIFID-i läbivaatamine selles kontekstis on äärmiselt aktuaalsed. see MIFID-i läbivaatamine ei ole lihtsalt järjekordne läbivaatamine, minu arvates saab tegemist olema sisulise reformiga, kus arvestatakse neid õppetunde, mis me oleme hiljuti saanud. ma tahaksin juhtida tähelepanu veel sellele, millised on need seitse pluss punkti, mis meile MIFID-i läbivaatamine annab. kõigepealt äh, äh, see nimetatud consolidated tape Eh, turu integreeritud informatsiooni rakendamine, teiseks eh, tehingute kohta eh, raporteerimise ulatuse suurendamine, samuti läbipaistvuse kohustuste laiendamine, siis uued kauplemistingimused, nagu näiteks väga sage kauplemine ja brokerite võrgustikud eh, on uus aspekt ning samuti OTC võlakirjade ja derivaatidega kauplemine eh, on vaja korraldada organiseeritud kauplemispaikades ning eh, samuti Äh, reguleerimine võib olla väga mitmesugune liikmesriikides, see peab olema tagatud, igasuguseid erandeid on võimalik teha, äh, valida kohaldamist ja sellest ka välja jääda. nii et äh, kõike seda näeb ette MIFID-i üle läbivaatamine ning tähtis on need reformid läbi viia väärtpaberiturgudel. see kõik on väga asjakohane, sest meil on tegemist väga keerukate toodete müümisega jaeklientidele eh, ja eh, MIFide reeglid ja eeskirjad vajavad selgitamist, et kaitsta investoreid ning samuti on vaja ühesugused eh, tegevustingimused luua tulevikus ning on vaja ka tulevikus korralikult tagada, et Äh, artikkel kuus A vastavates mm, määrustes korralikult äh, ellu viidaks ning äh, nüüd see kolm L kolm rakkerühm räägib siis, kuidas on kõigi nende ülesannetega edasi jõutud. meie lõime ka oma rakkerühma selleks, et analüüsida, kuidas toimub nende keerukate toodete jaemüük ja sellega seonduvat ning samuti me tahtsime hinnata ka artikli kuus A mm, elluviimist esmamääruses. nüüd äh, jälle meie õppetunnid äh, kajastuvad meie õppetunnid ka muudes reformi valdkondades. kõigepealt krediidireitingu agentuuride määrus, see äh, alal töö on jõudnud lõppfaasi ja esma tegeleb nüüd nende ülesannetega, mis talle on usaldatud ning me eeldame, et määrus annab esmale kõik vajalikud pädevused ning samas on tähtis ka öelda, et esmapoolt järelevalve funktsioonide korralik täitmine eeldab ka seda, et tal on ka vahendid selleks, et korralikult oma ülesandeid täita, aga ma tahaksin rõhutada seda selleks, et olla efektiivne, peab määrusega kaasas käima terve rida meetmeid, mis puuduvad CRA, puudutavad CRA rahastamist ning ei tohi liialt eh, krediidireitingu agentuuridele loota. Eh, sest need on just need eh, huvide konfliktid, mis tekivad reitingute omistamisel ja et sellised huvide põrkumisi ei tekiks, siis kindlasti on vaja selleks meetmed ette näha. parem on see ära hoida, kui tagantjärele sellega tegeleda. nüüd see lühikeseks müük on veel üks asi Eh, mis on väga tähtis. Eh, vaja on sulgeda regulatiivsed lüngad, mis meil siin on. Eh, ning sellega me taastame investorite kindlustunde nende toodete vastu ning kindlasti me peame mõtlema, mis selle peale, mis toimub teistes jurisdiktsioonides ning kindlasti on vaja ka vastastikust võrdväärse kohtlemise põhimõtted kehtestada uus määrus selle kõigega ka tegeleb. aga samas tuleb märkida seda, et äh, regulatiivse vastutuse suurenemine ähm, esmal nendes valdkondades, kus varem tal äh, asju ei reguleeritud, nõuab siiski suuri rahalisi vahendeid ja need lähevad kindlasti kaugemale äh, nendest ettepanekust, mis on tehtud praeguse eelarve alusel. ja nüüd ma tahaksin rääkida ka uuest, uutest järelevalveasutusest ja ennekõike esmast veel lähemalt minu isiklik seisukoht on, et Euroopa järelevalveasutuste mm, määrus võib-olla ei ole Larosier ettepaneku kõige parem ellurakendamine. võib-olla mm, on vaja neid tehnilisi ettepanekuid veel modifitseerida ja osaliselt saab nad heaks kiita. ja ma arvan ka, et direktiiv võiks olla ambitsioonikam ja anda tugevamad volitused esmale. aga kui me otsime optimumi, siis selge see, et me võib-olla üldse ei suuda seda saavutada ning selge on see, et esmale on juba üsna tähtsaid ülesandeid andnud nendest valdkondadest, mis varem täiesti tundmatud olid, nagu OTC turud, lühikeseks müük ja võimalik ka alternatiivsed investeeringud, nii et ma olen täiesti kindel selles, et direktiivi läbivaatamine läbipaistvuse direktiivi ja MIFID direktiivi läbivaatamine tugevdab esmat ning tema suutlikkust Eh, tegutseda. Eh, me teeme seda, mida meid oodatakse eh, ja ma arvan, et selles kontekstis esma peab võtma endale kõik volutused, täita need, mis talle on antud ja tegema seda tõhusalt, mis tähendab seda, et kohe alguses peab ta väga aktiivselt tööle asuma. kui me tõesti tahame saavutada seda, mida meid oodatakse, siis äh, võib-olla tulevikus antakse esmale veelgi volitusi ja pädevust juurde ja tema staatus võib edasi areneda. jah, kui me ei ole piisavalt kompetentsed nende volituste ellurakendamisel, siis karta on, et probleemid tulevikus ei vähene. nii et esma saab olema see, mida liikmesriigid soovivad ja ka esmakoosseis on väga tähtis. aga ennekõike ikkagi järelevalveasutused peavad ära kasutama oma volitused, mis neile on antud ning eh, tehniliste standardite heakskiit nõuab, et asutused avatult koostööd teeks ning ka isikute tasandil, mitte ainult institutsiooni tasandil toimuks hästi koostöö. igatahes eh, praegu on olukord julgustav. me peame alati silmas pidama seda, millised on investorite ootused esmaosas ja need on tohutud ja meie kohustus on nüüd teha kõik, mis meie võimuses, et need ootused ja kohu-, lootused täita. nii et regulatsioon peab olema tõhus, läbi, paindlik ja erk. nagu te teate, need turud on väga innovaatilised turud ja muutuvad kiiresti ning reguleerijad peavad kiiresti reageerima, nii et ESMA saab anda väga hea panuse ja kiiresti. nii et ma usun, me oleme praegu õigel teel väga palju on juba saavutatud ja väga palju tuleb veel ära teha. ja ma võin öelda, et see, mis veel seisab ees ära teha, on väga tähtis ja isegi pakilisem veel. tänan. Thank you very much. I'll read out the ma tänan, nüüd on meil sõnasoovijate nimekiri siin. Udo and Peter. I've now got Sven, Ola, Mr. Feo, I mean Diego, and hang on, wait a minute, Syed. Uh, why don't I just go around everybody? Uh, Elisa. Okay, so. Niisiis. Peter, Sven, Ola, Diogo, Syed, Elisa. Anybody else? kas on veel keegi, kes loetlejatele juurde tahab ja meil on ainult kakskümmend minutit? kaks minutit igale ühele. ja mitte midagi ei jää siin Seesri esimehele. teeme kobaratena kõigepealt neli äh, sõnavõttu ja siis võib-olla vastused, aga te tõesti peate nüüd äh, ennast vaos hoidma. Uudo kõigepealt. Herr Tavares, tahaksin teid kõigepealt südamlikult tervitada oma fraktsiooni nimel siin parlamendis ja esimene asi, mida teile öelda tahtsin, see teie esmamulje sellest ruumist on täiesti vale. mitte keegi ei soovi, et teid maha joostakse või kuhugi vastu seina surutakse, ei, ei, me toetame teid ja teie tööd ja meil on väga hea meel, et meil on võimalus teiega arvamusi vahetada. me toetame teid. sellegipoolest, eriti kui meil on siin kohal ekspert, kes oskab nii üksikasjalikult rääkida turul toimuvatest protsessidest Te mainisite, et meil oli võimalik täna riskifondide reguleerimise osas kokkuleppe jõud-, kokkuleppele jõuda ja paljud kolleegid ütlevad, et me ei tea rakendamistähtaegade puhul, kas reguleeringud äh, hakkavad mõjuma enne või pärast uue kriisi puhkemist, nii et öelge nüüd, mis teie arvate? Teie analüüsi kohaselt, mis on kõige suuremad ohuallikad finantssüsteemide jaoks ja teiseks, kuna te rääkisite siin ka turu reguleerimisest, milline on teie seisukoht selle väga kriitilise analüüsi kohta, mis puudutab toorainetega, toiduainetega spekuleerimist, mis iga päev hoolitseb selle eest, et kriis muutub veelgi suuremaks ja komisjon samal ajal ei tee meile ettepanekuid. Thank you, Kay. Thank you. Um, I'd... ma tänan. ma tahaksin rääkida eh, personaliküsimustest. esmajaoks praegu eh, võetakse tööle töötajaid ja see käivitub see asutus jaanuarist, nii et tegelikult on väga vähe eh, jäänud aega, et tõesti kõrgetasemelisi isikuid tööle saada, arvestades, et Nesmale on antud niivõrd palju erinevaid rolle, eh, igatahes need passide andmine ja repositoorium ja nii edasi, clearing ja kogu Euroopa Liidu eh, õigusaktide elluviimine liikmesriikides, eh, selle üle järelevalvet teostada. kas see kaheksakümmend inimest ikka on piisav arv? ja arvestades, kui tohutu töömaht neil ees on ja selge on see, et organisatsioon on ainult nii hea kui tema personal, kuidas tagada, et tõesti tehniliste oskustega inimesed võetakse äh, tööle. ning ma saan aru, et hetkel CESR töötab äh, äh, väga palju liikmesriikide reguleerijatega koos töörühmades, kas neid eksperte keda kaasatakse, nende arv veel kasvab, kui hakatakse MIFIDit läbi vaatama. kallid kolleegid, kui te küsite nii ulatuslikke küsimusi, kolmkümmend sekundit eh, on ju ainult vastamiseks, nii et ärge ikka mõelge selle peale kõigepealt, et see jamaks ei muutuks. jah, selge see, et eh, likviidsust jäi vajaka ja riske ei mõistetud ja nüüd on väga palju vaadatud pankasid, uus kapital ja likviidsusnõuded on seatud ning äh, on mõjusid hinnatud ka nendel uutel ettepanekutel ning kuidas äh, see kõik hakkab mõjutama laenu andmist ja laiemalt majandust. tähtis on, kuidas need uued eeskirjad äh, ajapikku hakkavad toimima. aga kui me räägime riskide võtmist näiteks derivaatidest, siis ka me nõuame tagatiste ja likviidsuse suuremat hulka, aga milliseid mõjude analüüsi te nüüd eh, veel korraldate, tagamaks, et kui me palume pensionifondid ja kindlustusfondid need uued nõudmised võtaks kasutusele, et nad ei võtaks eh, kriitilisel ajal raha mujalt majandusest ära ning mm, eh, me ikkagi seisaksime hea globaalsete normide ja standardite kehtestamise eest, et ainult ei piirduks oma standardites Euroopa Liidu ja USA-ga jah, äh, suur tänu, ma teen hästi lühidalt. kas te olete tegelenud ka selle flash crash'iga, selle väga kiire kokkukutsumise, kokkukukkumisega New Yorgis? ja kas te olete mõelnud, äh, kuidas algoritmiline kaubandus võiks meid mõjutada? jah, nüüd me saame mõned vastused. ma vabandan, et ma saan teile ainult neli minutit vastuseks anda, vastasel korral teised ei saa küsimusi esitada enam. jah, ma katsun teha nii kiiresti kui vähegi võimalik. peamine oht finantssüsteemile on see, et me kui me ei võta vastu reforme nii kiiresti kui võimalik. jah oli väga palju valdkondi finantssektoris, mis olid reguleerimata ja jäid järelevalve alt välja. ja kui pank näiteks oli kuskil USA-s, samas olid tal harukontorid üle kogu äh, maailma, äh, tähtis on et nüüd saaks ka neid jälgida nagu kord ja kohus, et reguleerijatel oleks instrumendid nende jälgimiseks ja samas oleks meil korralikult ka aruandlus seatud nendele turgudele ja institutsioonidele. senini ei olnud selliseid instrumente. USA, eh, te teate seda vastavat seadust, mis võeti vastu kaks tuhat, eh, jäid eh, derivaatide turud reguleerimise alt välja ja ka meil Euroopa Liidus ei olnud nende üle järelevalve teostamiseks instrumente nii et eh, meil ka ei olnud eh, riigivõlgade koha pealt korralikku järelevalvet. sellest on nii palju nüüd räägitud viimasel ajal, nii et need on need suured ohud. me ei tohi ära unustada seda, et kriisi algusest on nüüd kolm aastat juba, aga samas regulatiivne eh, keskkond on jäänud samaks, mis selle kriisi tekitas, aga tänu taevale nüüd on meil heaks kiidetud uued ettepanekud ja normid, nii et järelevalveasutustel saavad olema need järelevalve ja reguleerimisinstrumendid juba väga peatselt. sama puudutab ka eh, tooraine ja toiduainete turgusid. Eh, derivaatide turud on just toorainega kõige rohkem seotud. ja probleem on täpselt seesama, on vaja neid turgusid ka reguleerida ja anda reguleerijatele vajalikud instrumendid selleks väga tähtis personali töölevõtmine. tõesti. Neil esma saab niivõrd palju juurde eh, volitusi ja ülesandeid, eh, need te siduvad tehnilised standardid, eh, see on see, millega nad peavad tegelema ja see muudab selle asutuse loogikat absoluutselt ja nüüd on antud sellised volitused, mis varem olid olematud, on täiesti uued reguleerimine valdkondades, mida varem ei reguleeritud. see kõik on täiesti uus asi ja teadmised on praegu turu teisel poolel, aga mitte meie poolel, nii et inimeste töölevõtmine, jah, meil on vaja väga kvaliteetseid töötajaid esmasse tööle. võib-olla ka turult tuleb neid värvata seda, äh, arvestades, et ESMA hakkab tegelema täiesti uudsete valdkondadega ja see on ka väga pakiline ülesanne, sest me peame hakkama tööle juba esimesel jaanuaril ju. aga samas on vaja ka omale aega võtta, et tõesti ikka, et õiged inimesed tööle saada. jah, aga kõige hullem on see, et hakata tööle ja vahendeid veel ei ole. nii et suht-, suhe, suhtuge mõistmisega esmasse. ärge lootke, et esimesest jaanuarist kohe hakkab kõike seda tegema, mis talle on ülesandeks pandud. me peame andma ähm, ka natuke manööverdamisruumi järgmisele esmajuhile, äh, peadirektorile, et ta saaks selle kesktaseme äh, paika panna ja ise töötajad valida ei saa nii, et Cesrist läheb see kesktaseme juhtkond automaatselt üle esmasse, ei. jah, nii ei tohi juhtuda. ja peale kesktaseme juhtide meil on loomulikult vaja ka palju rohkem inimesi ja ma ütleks ka, et paremaid inimesi veel tööle. väga tähtis, et saada kõige paremad spetsialistid eh, sellesse asutusse nende väga keerukate küsimustega tegelema. mida me praegu saame ära teha? nimelt me saame eh, mõelda esma juba eh, ülesehituse peale tulevikus, arvestades neid ülesandeid, mis esma peale on pandud, aga lõppotsuse loomulikult peab langetama tulevane peadirektor ja juht arvatavasti nemad asuvad tööle järgmise aasta märtsis-aprillis. nii et palun kannatust. me üritame võimalikult kiiresti äh, nende asjadega tegeleda, aga ka, kohe katsume ka algusest peale energiliselt tegutseda. nüüd need usaldatavus normatiivid ja kapitalinõuded. ma arvan, et need on tähtsad asjad stabiilsuse tagamiseks ja tõsi on see, et äh, asi ei puuduta ainult pankasid, traditsioonilisi finantsinstitutsioone, tähtis on tagada äh, turvalisus turgudel, infrastruktuurides ning on vaja õige kapitaliseerituse tase leida CCP-le ja äh, turu infrastruktuuridele. ning ma rääkisin ka siin uutest valdkondadest. meil ei ole neid kogemusi, millele tugineda praegu pangades jah, võib vaadata aruandlust, et mida on võimalik paremini teha ka nendes valdkondades. me alustame pea nullist, mis tähendab seda, et me peame leidma õiged isikud ja samas lähenema asjadele ka paindlikult. uued reguleeritavad valdkonnad paratamatu on, et me hakkame alguses vigu tegema, ei saagi eeldada, et kõik kohe hästi läheks ja sellepärast ma julgen välja pakkuda, et tuleks jätta esmas siduvatele tehnilisele standardile suure manööverdamisruumi, et oleks võimalik pärast ka korrektiive teha, sest kui asjad ette kirjutada määruses liiga üksikasjalikult, põhimäärus liiga üksikasjalikult sätestada, siis väga raske on pärast seda muuta nendes tehnilistes valdkondades, millele ma viitasin. nüüd see flash crash. jah, äh, läänemaailmal oli väga, võttis väga mm, kaua aega, et mõista, mis siis tegelikult toimub. aga tänu taevale see flash crash käis väga kiiresti ära äh, mõne tunniga ja siis korrigeeriti asja, süsteem oli jälle normis, aga see oli hea äh, häire ja hea õppetund, mis pani meid äh, nende äh, kõrgsageduslike kauplemiste peale mõtlema ja neid analüüsima. Need on need reaalsed tingimused, mida järelevalveasutused hästi ei tunne. et peab saama juurde pääseda sellistele riskidele, need võivad muud muutuda süsteemseks. kui flash crash kestnuks kauem, siis võinuks ta kogu süsteemi haarata ja on vaja vaadata, äh, kus need algoritmid toimivad, kas tahetakse turgu manipuleerida äh, või äh, mis toimub, ma ei ütle, et see nii oli, aga igatahes me peame mõistma, mis toimub um,. I'll take Peter then. Peter, Sven ja siis Olle teen väga kiiresti. kas te võiksite meile öelda, mitu inimest te määrate ühiskomiteesse? sest see hakkab asendama meie parlamentaarseid diskussioone ja väga kõrgetasemelisi arutelusid kolme agentuuri vahel. mitu inimest siis esmast tuleb ühiskomiteesse? ja kui neid inimesi on vähem kui kaks, kas te võite seletada, miks nii vähe? Two... kui neid inimesi on vähem kui kaks, kas võite meile selgitada, mispärast? Sven. kõigepealt äh, tere tulemast teile. ka mina olen teinud äh, teiega koostööd eelarve teie kohustuste osas, teie vastutusala suhtes, kuid ähm, nüüd tahaksin teie käest küsida kahte küsimust mulle on antud teada, et te uurite seda, milline võiks olla lühikeseks müümise potentsiaalne mõju ja potentsiaalne mõju, mis kaasneb valitsuse riigivõla nii-öelda allahindamisega reitinguagentuuride poolt. Te tegite selle uurimuse aasta alguses, ma tahaksin teada, mis te teada saite? sest eh, partnerasutused teile kindlasti mingisugust infot andsid. ma tahaksin, et te räägiksite meile läbirääkimiste üldisest atmosfäärist ja raskustest, mis teil tekkisid ning eh, ma kordan üle ka selle, mida Peter küsis, kuid teise sektori osas nimelt siis uued volitused tarbijakaitse alal. mitu inimest kavatsete te tööle võtta? mitut inimest teil on äh, teie arvates vaja? võrreldes sellega, kui palju inimesi USA-s sama küsimusega töötab? Ole. suur aitäh, proua esinaine. härra Tavares, kas te arvate, et äh, Cesar CESR ja regulatiivasutused kahekümne seitsmest liikmesriigist, riigist äh, on täitnud oma kohustusi? kas nad on tuvastanud äh, turul olevaid äh, probleeme, kas nad on äh, olnud erinevate meetmete tutvustamise esirinnas, pean silmas leevendavaid meetmeid. kahe tuhande viiendal aastal tegi CESR ettepaneku, et üks töörühm analüüsiks krediidiagentuuride tegevust ning tollal, kahe tuhande viiendal aastal, ei teinud te mingeid ettepanekuid vaid ütlesite, et isereguleerimisest piisab. härra Tavares, teil on sõna vastuseks. suur aitäh teile, proua esinaine. mitu inimest ühiskomiteesse? organisatoorseid probleeme alles lahendatakse, kuid kindlasti mitte vähem kui kaks inimest, seda võin kohe öelda mitte vähem kui kaks. praegu oleme me nimelt otsustanud, et määrame sinna täpselt kaks inimest. aga te ilmselt mõistate isegi, et ühiskomitee tööd alles arutame teiste asjakohaste komiteedega. ja lõppkokkuvõttes me otsustame ka, kui palju inimesi sinna kuuluma hakkab, kuid praegu võin öelda, et esialgu oleme me otsustanud sinna määrata kaks isikut, nii et mitte vähem kui kaks, sest niimoodi te küsisite. ja ühiskomitee küsimusse suhtume väga tõsiselt, seda võin teile praegu juba kinnitada. me oleme tõepoolest uurinud erinevaid suhteid Te viitate vist pigem CDS-i ja Bond Spreads vahelisele seosele mm,. me oleme tõepoolest seda seost uurinud. oleme uurinud seda seost, oleme uurinud ka lühikeseks müümise mõju hindadele. ja ma võin teile öelda, et meie järeldused äh, toetavad seda, mille Euroopa Komisjon on esitanud viieteistkümnendal septembril. siin on mitmeid tehnilisi detaile, nendesse ma laskuma ei hakka, kuid äh, tahaksin kommenteerida seda, mida te ütlesite riigivõla allahindamisest reitinguagentuuride poolt. ma usun, et äh, kõige parem viis selle küsimusega tegelemiseks ma pean silmas riigivõla hindamist reitinguagentuuride poolt. kõige parem viis on tegelikult muuta igasugused reitingud äh, asjasse puutumatuteks ja kuidas on see võimalik? kui valitsused töötavad täiesti läbipaistvalt, kui kõik nende raamatupidamises on äh, selge, siis ei ole reitingut ju tegelikult vaja. sest iga investor võib ise tutvuda andmetega ja kui need andmed on täiesti läbipaistvad, kui kõik, mis äh, avalikes äh, andmetes seisab, vastab tõele, siis on tegelikult igasugune reiting äh, täiesti ülearune. see küll täiendab seda, mis isegi on juba teada, kuid iseenesest ei asenda seda. nii et valitsused ise võiksid anda läbipaistvamat informatsiooni kõikidele investoritele. mis puudutab tarbijakaitset, siis on tegemist valdkonnaga, kus me oleme vägagi mures, sest uus määrus, eriti artikkel kuus A annab meile siin uued sätted ja oma esialgses sõnavõtus ma ka ütlesin, et me oleme mures selle üle, et järjest rohkem ja järjest keerukamaid tooteid müüakse nüüd jaeturul. mis tähendab seda, et tarbijakaitset tuleb tugevdada. ma ei oska praegu teie küsimusele otseselt vastata, kuid eelmisel täiskogu istungil lõime me kõrgetasemelise rakkerühma, kuhu kuuluvad erinevate asutuste äh, kõrgemad juhid ja seal hakatakse arutama just nimelt tarbijakaitse küsimust et me võiksime hinnata, mida esma peaks tegema. ning mida tuleks teha nende volitustega, mida meile annab artikkel kuus A. kuidas esma saaks neid volitusi kasutada? nii et kokkuvõtteks ma ei oska praegu täpselt öelda, kui palju inimesi hakkab tarbijakaitsega tegelema, sest eh, esma ei ole seda küsimust lõplikult otsustanud kindlasti hakkavad need inimesed tegelema sektoriüleste küsimustega ja on selge, et eh, selleks on vaja mitut inimest. ja tarbijakaitset peab ESMA küllalt eh, oluliseks valdkonnaks krediidireitingu agentuuride kohta äh, ütleksin ma seda, et äh, nende tähtsus on viimasel ajal muutunud oluliselt suuremaks. ja see loomulikult tuleneb sellest, et äh, mõned reitingud, mis on lähiminevikus antud, ei ole osutunud usaldusväärseteks, investorid ei ole saanud usaldusväärset teavet investeerimistoodete kohta aga praegusel ajahetkel on tähtis vaadata tulevikku ja kanda väärikalt seda vastutust, mis esmale on antud. kui võimalik, peaksime me oma määruse ja oma pädevused liitma näiteks krediidiagentuuride mudelitega aitäh, ütleb proua esinaine, meil hakkab aeg lõppema, seetõttu palun viimasel kolmel kõnelejal teha väga lühidalt. suur tänu, proua esimees. ma tahaksin härra Tavarasilt küsida, mida ta arvab Euroopa reitinguagentuuridest ja ka äh, pangandus- ja tehingumaksudest, kas see oleks hea turgude reguleerimiseks? suur tänu ja said! Oh. aitäh! siin räägiti komisjoniga konsulteerimisest lühikeseks müümise alal. meie usume, et anonüümne info lühikeseks müümise kohta on piisav sest kui me hakkame andma väga palju informatsiooni avalikkusele, siis tekib äh, protsükliline äh, mõju. ma saan aru, et äh, Cäsar on lühikeseks müümise osas teisel seisukohal, ma soovin, et te seda selgitaksite. aitäh! ja Liisa? suur aitäh! Eu tinha duas questões. Suur aitäh ja tere tulemast! mul on teile kaks küsimust tegelikult on neid küsimusi teised juba puudutanud, kuid ma tahaksin nende juurde tagasi tulla. esiteks on parlament äh, selle Euroopa asutuse loomist soovinud ning äh, sellele loonud ka eelarve, aga alates esimesest jaanuarist ei saa see asutus ometi äh, vajaliku tõhususega toimima hakata mida te sellest arvate? ja teine küsimus puudutab krediidi reitinguagentuure, te kaitsete nende finantseerimismudelit ja siis ütlete, et me peaksime võib-olla rohkem nendest agentuuridest sõltuma, aga mida te sellega täpselt öelda tahate, eriti kui me räägime riigivõlast, sest seda te puudutasite eraldi, aitäh! suur aitäh ka teile! mis puudutab reitinguagentuure siis Euroopa reitinguagentuuri idee on praktilises tähenduses küllaltki saavutamatu, kuigi tal võiks olla väga häid jooni, sest sellise uue reitinguagentuuri peavad kõigepealt ähm, omaks võtma, heaks kiitma kõik kasutajad. nii see ju praegu ei ole. enamik eh, kasutajaid saab teavet põhiliselt kolmelt reitinguagentuurilt. aga sellest isegi tähtsam on see, mida ma juba ütlesin, et tuleb kaotada igasugune huvide konflikt ja avada turg. ja kui see osutub võimalikuks, äh, siin vastan ka Liisa küsimusele, kui see osutub võimalikuks, siis võib muidugi ära kasutada olemasolevate reitinguagentuuride finantseerimismudelit, kus reitingute eest ei maksa mitte ainult kasutajad sest see tähendaks seda, et äh, kui huvide konflikt ka täielikult ei kao, saab seda vähemalt oluliselt äh, kahandada ning äh, samas avatakse turg ka teistele osalistele, kes samuti saavad reitinguid kasutada. nii et lahendused on kindlasti võimalikud. Neid lahendusi tuleb veel arutada. Caesaris neid tegelikult ei arutata nii et äh, ma midagi lähemat äh, sellest rääkida ei saa. me ei ole seda piisavalt arutanud, kuid minu, minul isiklikult on selline arvamus, et me peaksime kõigepealt kaotama huvide konfliktid. ja sellega ma vastasin ka tegelikult Elisa küsimusele, nagu öeldud. ja teiseks küsis Elisa selle kohta, kuidas me saaksime vähendada oma sõltuvust finantsinstitutsioonidest ja pankadest ja nende reitingutest seoses kapitalinõuete ja kõige muuga. kui me kaotame selle ümberpööratud mõju, mis praegu valitseb, siis turg tõenäoliselt äh, avab ennast ja vähemalt osa lahendusest äh, selles peitubki. lühikeseks müümise kohta Euroopa Keskpanga ja Cesari arvamused lähevad siin lahku, mis ei ole tegelikult sugugi kummaline. erinevad regulatiivasutused võivadki olla erinevatel seisukohtadel. muidugi soovivad mõlemad rohkem või vähem läbipaistvust ja mõlemad oma põhjustel, kuid ka see on loomulik. ja seda tulekski käsitleda loomulikuna. sellest hoolimata on selge, et kui reeglid on läbipaistvad, nagu Cäsar soovib ja komisjongi heaks kiidab, siis on võimalik paremini edasi liikuda, sest see, kuidas praegu avaldatakse lühikeseks müüdud positsioone, siis tegelikult äh, see info ongi anonüümne. lisaks sellele on komisjon ette pannud ka teised äh, meetmed, mis oluliselt äh, kahandaks äh, lühikeseks müümise riske. ja selleks on komisjon ette näinud teatud äh, meetmed, teatud sätted, mis distsiplineeriks lühikeseks müümisega tegelevaid ettevõtjaid ja sellega minimis-, minimiseeriks erinevaid negatiivseid mõjusid uue Euroopa asutuse loomine, mis peaks muutuma töökõlbulis-, töökõlbulikuks juba varsti, olema samas tugev asutus ja omama äh, pädevusi, mida ta saab ka kasutada. tõepoolest, aega on väga vähe selleks, et see asutus tõesti muutuks töövõimeliseks, äh, tuleb ju tööle võtta kõik need inimesed, keda me vajame tuleb defineerida organisatsiooniline pädevus ja aega, nagu öeldud, on vähe. kuid me teeme, mis võimalik, et meil oleks võimalik tööga alustada esimesel jaanuaril või kui mitte esimesel, sest see ei ole tööpäev, siis teisel jaanuaril. aga muidugi saab see asutus tööle hakata järk-järgult, sest me võtame neid uusi vastutusi endale järk-järgult ning võib-olla alles märtsis või aprillis asub tööle tegevdirektor, sest varem see lihtsalt ei ole võimalik aga kõige tähtsam ei ole mitte kiirus, vaid see, et asutuse töö põhineks kindlatel vankumatutel alustel. meil on vaja piisavat rahastust, selleks, et me saaksime oma ülesandeid täita, kuid äh, me peaksime kindlasti esimesel aastal ka Äh, lihtsalt tegelema nende esialgsete ülesannetega, mis igal uuel asutusel on, mitte liiga äh, palju nõudma või liiga palju ootama. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tuleb töötada mõõduka kiirusega, võtta tööle vajalikud inimesed ja alles siis saab töö tõeliselt käivitada. nii et äh, nagu ma ütlesin, meil on uusi ülesandeid, uusi pädevusi, neid on päris palju ja me oleme Euroopa institutsioonide tähelepanu juhtinud sellele, et meil on vaja nii-öelda äh, töö käivitamise aega ning loomulikult me vastutame kõige eest, mida me teeme, aitäh! suur aitäh ka teile! mul on väga kahju, et me pidime teid tagant kiirustama, sest äh, meie aeg on piiratud, kuid kahjuks on see peaaegu alati nii ja alati, kui meile tuleb mõni külaline, tahavad väga paljud inimesed küsida küsimusi, mis meid omakorda äh, survestab, aga teisest küljest on see hea, sest see näitab seda, kui suur on huvi teie töö vastu ja väga hea on ka see, et te rääkisite meile krediidireitingu agentuuridest, sest see teema on väga päevakajaline. aitäh teile teie esituse eest ja diskussiooni eest ning me jääme ootama järgmist korda, mil meil on võimalik teiega mõtteid vahetada. võib-olla siis kui te uuesti siia tulete esitama oma asutust, esindama oma asutust või siis, kui tuleb keegi teine. suur aitäh teile, nüüd peame paariminutise vaheaja ning seejärel hakkame hääletama. I am sorry. Right, everybody, do you, do you... kas kõigil on kaasas hääletuskaardid, kui teil need on, siis palun võtke need, pange need valmis ja kui teil ei ole neid, siis eh, hakake muretsema, sest te vajate neid. härra Feiol ei ole hääletuskaarti. veel üks kolleeg, kellel ei ole, see andku sellest märku hea küll, muretseme siis hiljem, praegu teeme väikese testi. hääletus on alanud. hääletus on alanud, hääletage. <laughs> I'm, I, yeah, I've got flu and I'm still ha-. minul on gripp ja ikkagi oleme eluga rahul. aga näib siin, et kaks inimest on vastu hääletanud ja seitse ei ole midagi arvanud, kuid vähemasti kõik on proovinud oma pulti kasutada Teie ütlesite, et mõned kolleegid rõõmustavad, aga te ei öelnud, mille üle. Okay, we'll have another check. me kontrollime uuesti. vajutage siis, milliseid nuppe soovite. ma mõtlen, jah, nuppe tuleb vajutada <laughs> no, look, be careful. This is being web streamed ja üldiselt tuleb siin ette vaadata, mida ütlete, sest seda kantakse ka veebis üle. aga nüüd on meie test lõppenud. üks pult ei tööta. jah, ütleb proua esinaine, siis on meil kolm hääletajat, kes ei saa kasutada, kasutada oma hääletuskaarti. üks Rahvapartei fraktsioonist, üks Rohelisest ja üks Rohelistest ja üks Sotsiaaldemokraatidest. loodame siis, et meil ei ole liiga palju probleeme mina näiteks pidin praegu üldsegi olema Indias, kuid ma ei ole seal. igal juhul nüüd me asume hääletuse juurde. ja me hääletame kõigepealt Euroopa Keskpanga aastaaruannet aastast kaks tuhat üheksa, kõigepealt lõiked üks, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kaks A hääletus äh,, ettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neliteist osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et see on vastu võetud. aga samas inimesed ei tõstnud kiiresti käsi. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja see on tagasi lükatud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud edasi siis kompromissettepanek D, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi kakskümmend seitse, lõige viis A, uus kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. suuline parandusettepanek, lõige kuus A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi kompromiss F, kes on poolt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 kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vas-, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kaks, kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ma ei saa aru. nii et seda me kontrollime hääletus on alanud. Madam Chairman, I have cleverly forgotten my card. proua esinaine, kahjuks ma olen oma eh, kaardi maha unustanud. aga praegu vist ei ole sellega veel probleemi. meil on liiga palju sotsiaaldemokraate. üks on üle kas üks sotsiaaldemokraat võiks oma juhtme lahti ühendada? praegu on üks ülearu. nii et äh, me lõpetame hääletuse ja alustame uuesti, lootes, et nüüd on äh, hääletajaid õige arv. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nüüd peame lisama me need inimesed, kellel ei ole kaarti, sest üks on neist vastu, kaks on vastu. härra Fox on vastu, härra Foyer on, härra Foyer on vastu. ja üks poolt, aga ikkagi lükkame selle tagasi. niisiis tagasi lükatud. edasi, kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, mis on valesti. me oleme neljakümne viie juures. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend seitse, poolt vastu, erapooletuid. siin ei ole öeldud, et nelikümmend seitse ära langeks. tõesti, mul on õigus, nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. esialgne tekst, lõige kuusteist, kes on poolt, kas me, jah, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vast-, äh, tagasi lükatud. viiskümmend seitse osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend üheksa, langeb ära, kompromiss äh, J võeti vastu, niisiis kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid. see on ebaselge. kuuskümmend neli, kontrollime elektrooniliselt kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? üheksateist poolt ja kaheksateist vastu. härra Feja on ka poolt. vastu poolt. siis kakskümmend üks poolt ja üheksateist vastu ikkagi vastu võetud. vastu võetud. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss KA, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend üks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend seitse, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend üheksa lõige kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kolmes osas, kaheksakümmend, esimene osa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletuid. ma usun, et vastu võetud, kuid kontrollime. kaheksakümmend, teine osa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? see on tagasi lükatud. ükskõik, eh, mis teevad ülejäänud kolm. kolmas osa, kes on poolt, vastu. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksa, lõige kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend seitse suulise ette, ettepanekuga poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd lõige kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, põhjenduspunktid B, C, kes on poolt,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 erapooletuid minu meelest tagasi lükatud. ma vist loen liiga kiiresti ette. teeme siis elektroonilise kontrolli. ettepanek kuus. jah, nüüd läks segamini, kas me hääletame ilma e- elektroonilise süsteemita või mitte. elektrooniline süsteem. ettepanek kuus, hääletame elektrooniliselt peame lisama need kolm isikut, kellel ei ole kaarti. üks vastu, üks poolt kaks vastu ja üks poolt, kui me selle lisame. meil tuleb kokkuvõttes kakskümmend poolt ja kakskümmend vastu. see tähendab, et lükatakse tagasi. ehk siis kuus tagasi lükatud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd hääletame me teksti muudetud kujul. ja see on siis elektrooniline meetod. me hääletame ja hääletus on alanud ja me peame lisama siia ka üks, kaks, kolm häält. nii et kolmkümmend üheksa poolt ja üks vastu. ning nüüd me hääletame resolutsiooni ettepanekut tervikuna. Teie seal olete kõik poolt. nii et liidame kolm häält lõpptulemusele, kolmkümmend seitse poolt ja üks vastu üks inimene on vahepeal loobunud hääletamast, ma ei tea, kuhu ta läks. aga igal juhul võime me õnnitleda raportööri. I need a voting list. Voting list, yes, yes, yes. No, sorry, here. So, granting... We're on to point 15. päevakorrapunkt viisteist nii, siis läheme päevakorrapunkti number viisteist juurde, milleks on härra Kutaše raport Euroopa Investeerimispanga kohta. kõigepealt muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu vast-, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, kompromiss E poolt, kas kõik jõudsid järele? poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt. vastu, erapooletu. Pole päris selge tulemus, sellepärast kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. Right, have we got, who have we got to add? kes tuleb meil lisada, üks vastu, üks poolt ja üks poolt veel, ehk siis vastu võetud. ehk siis napilt, aga vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek. nüüd ma olen segaduses muudatusettepanek kolmkümmend kuus või üksteist, mida me peame hääletama, ei kolmkümmend kuus siiski. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitseteist on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksateist, suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek üheksateist, suuline ettepanek poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud esialgne üheksateist, esialgne üheksateist poolt, vastu, erapooletu, kah tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. elektrooniline hääletus ähm, teksti üle muudetud kujul ja lisame ülejäänud kaks poolt, kolm poolt lisame juurde. seega kolmkümmend seitse poolt, kolm erapooletut, vastu võetud go to next one, next voting list. Oh, it's here. Here it is. Right, we now move on to... ja nüüd päevakorrapunkt number kuusteist. Hans-Peeter Martini raport äh, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta. kas olete valmis? muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üksteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi, vastu võetud. neliteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, kuid kontrollime, viisteist elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? täiesti ilmselgelt vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu jällegi tuleb kontrollida, muudatusettepanek kaks, palun. okei okay., no what is, what are, what are the extras doing? mida teevad need kolm lisaisikut? mis toimub? Can we, can we, I m can we read you? vabandust, aga kas me saaksime uuesti hääletada? Right selge. kõigil, kellel on kaart, palun hääletage nüüd. hääletus on lõppenud. nii et äh, kolm juurde, kuid ikkagi tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud muudatusettepanek kolm, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. võime kontrollida, kui soovite. kontrollime teist osa, muudatusettepanek kolm Right, what are you doing? mida teevad jälle lisaisikud, sest meil on siin patiseis kaheksateist, kaheksateist. siiski jäte alla, siiski jäte alla. muudatusettepanek kuusteist poolt. kuusteist langeb ära, sest esimene osa võeti vastu. siis muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, mulle tundub muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromissettepanek D poolt, vastu. kas Rahvapartei ei hääleta? kas te olete poolt? ah, siiski. siis on vastu võetud. siis muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek E poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu. kas Rahvapartei võiks öelda, kas nad on poolt või vastu? Teie kuus. Te olete poolt, siis on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, koos suulise muudatusettepanekuga. kakskümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu ma ei tea, on vastus. seepärast suuline muudatusettepanek kakskümmend kolm ja hääletame elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tundub, et vastu võetud. nii, nüüd lõplik hääletus elektrooniliselt teksti üle muudetud kujul. One extra. üks, kaks, kolm lisaisikut. nii et kolmkümmend seitse poolt, nii et palju õnne raportöörile. Right I am hoping. hästi oh.. Right, colleagues, I, I apologize, but I... kallid kolleegid, ma vabandan, mul on gripp, nii et ma vabastan koha, aga kuna kõik komisjoni aseesimehed on kadunud, siis annaksin juhtimise üle proua Lullingule, kes tuleb, võtab juhtimise üle. ma arvan, et see on kõige parem lahendus, sest tema on meie komisjoni kõige vanem liige, kes ka praegusel hetkel kohal on C'est pas la première fois. Hein. Déjà pendant les anciennes législatures. Euh, see ei ole minu esimene kord, juba varasematel ametiperioodidel olen istunud juhi toolis, nii et äh, Henn probleem, nagu meie ütleme seda Luksemburgis oma keeles. Euh, nii, tuleme nüüd ähm, muudatusettepanekute juurde, mis puudutavad härra Kosessi raportit reitinguagentuuride määruse muutmise kohta. härra Koses, palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees. ma oleks äärepealt juba öelnud proua kõige vanem esimees. jah, üritan rääkida mikrofoni, siin on neid terve rida, aga tundub, et kõik on valed, ütleb härra Koses. päevakorras on meil nüüd muudatusettepanekute läbivaatamine, mida on teinud mõningad kolleegid, neid on umbes sada, ehk mitte nii palju kui tavaliselt, aga tegemist on siiski päris äh, tähtsa küsimusega, mida oleme kahe tuhande üheksandast aastast arutanud ja äh, kuna esmal on nüüd ka järelevalve roll, siis koostati omaalgatuslik raport äh, selle kohta, selle tegi kolleeg Frings ja millest me siis nüüd räägime? tegemist on reitinguagentuuride puhul küsimustega, äh, mis tuleb omaalgatusliku raporti kaudu kontrollida ja komisjon teeb kahe tuhande üheteistkümnendal aastal omapoolse ettepaneku määruse koostamiseks ja esitab meile määruse eelnõu. seda siis arvatavasti kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimeses pooles. ma sain kokku variraportööridega ja me üritasime kompromissettepanekuid välja tu-, töötada just põhiliste muudatusettepanekute kohta. meil ei olnud väga palju aega selleks kahjuks. siis toimus ka teine kohtumine ja me peame veel novembri alguses kokku tulema ja võib-olla veel ka üheksandal novembril, siis kui tõesti vaja, aga seda siis Brüsselis. ja täna hommikul ECOFIN-i esimees ütles, et äkki see määrus äh, töötatakse välja veel enne Belgia eesistumise lõppu. ja muudatusettepanekute puhul on nüüd äh, tähtis see, et nad puudutavad erinevaid valdkondi, eriti mis puudutab informatsioonile juurdepääsu, need on siis artiklid üks, kaheksa ja kaheksa B ja mis puudutab äh, informatsiooni juurdepääsu, siis on alati tegemist läbipaistvuse küsimusega. ja on ette nähtud, et äh, agentuuridele tuleb anda informatsiooni emiteerijate kohta sellest hetkest alates, kui nad turul osalevad. ja et see informatsioon peaks äh, jõudma agentuurini siis nii-öelda kaitstud kindlat teed pidi ja on terve rida muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on selle süsteemi säilitamine ja et agentuurid saaksid siis juurdepääsu sellele informatsioonile. härra Pitella on teinud ka muudatusettepaneku protsendimäärade kohta, mõned soovivad ka lõigete kaheksa ja kaheksa A ja kaheksa AB kustutamise äh, kohta ja on tulnud ka ettepanek, et äkki oleks võimalik ka omaalgatusliku raporti kohta veel muud-, kaudu veel muudatusi teha, härra Klints on selle muudatusettepaneku autor. informatsioon peaks olema ka avalikkusele kättesaadav. selline on ka üks muudatusettepanek, nagu te näete, arvamused on väga erinevad ja vastuolulised emiteerijad ei taha, et, et nad peavad turule teatud asju avalikustama selle läbipaistvuse nõude kaudu ja reitinguagentuuride puhul, mida on ju praegu kolm, võiksid soovida, et informatsioon peab kõik olema avalik ja kättesaadav. sellepärast, et reitinguagentuurid ei soovi, et juurdepääs oleks piiratud. ei ole ühtegi reitinguagentuuri, mis oleks mõnes valdkonnas monopoliseisundis ja ei oleks nõus sellega, et informatsioon tehakse avalikuks ka teistele asjaosalistele ja Pauls on teinud ettepaneku, et peaks olema selline nii-öelda kontrolliinstitutsioon esmaotsuste ülevaatamiseks ja eriti nende otsuste puhul, kus on ette nähtud ka sanktsioonid või karistused. ja terve rida muudatusettepanekuid on just selle lõike kohta tehtud, sellepärast et äh, kardetakse, et äh, esma otsused ei ole muidu piisavalt äh, läbipaistvad kõigepealt äh, tuleks esmalt peaks esma tegema ettepanekud karistuse kohta ja minu arvates on see ka väga hea lähenemine siis. siis kümme protsenti äh, üle kümne protsendi ei tohiks reitinguagentuuride käive aastas tõusta, teised on teinud siin ettepanekuga kakskümmend protsenti ja härra Klints ütleb, et ESMA peaks alati ka vahearuande, iga-aastase vahearuande esitama nii parlamendile, nõukogule kui ka komisjonile, kus vaadatakse üle siis nii vahendite kasutamine kui ka personali tõhusus. ja me oleme nüüd tõesti iseendalt küsinud, kas äh, ESMA rahastamisest piisab äh, sellise ülesande äh, täitmiseks, arvestades, kui palju uusi ülesandeid ESMA nagunii järgnevatel aastatel saab. ja parlament peab siis kohe kindlasti võitlema ESMA rahastamise tõstmise eest. nii et see oleks veel selle kohta. siis on need üleminekusätted, üleminekuperiood on siis see periood, kus ESMA luuakse ja alustab oma tööd, võtab üle kõik ülesanded. üleminekuperiood on äh, selline, mida peaks minu arvates selgemalt defineerima. see on tähtis just reitinguagentuuride jaoks kolmandates riikides, kus sellist järelevalvet ei ole nagu Euroopas, kus järelevalve ei ole nii kõrgel tasemel nii et ähm, kogu sellesse arutellu tuleks kaasata kolmandate liik-, riikide reitinguagentuurid, mida varem ju ei tehtud ja parlament peab nüüd mõtlema, kuidas käituda kolmandate riikidega ja kuidas suhtuda kolmandate riikide reitinguagentuuridesse, kuidas neilt oleks võimalik ähm, panna Euroopa nõudmisi täitma. siin on kaks erandi võimalust, esiteks nendele reitinguagentuuridele, mis on riikides, kus, millega on äh, koostöö ja järelevalvelepingud ehk et koostööd teevad siis Euroopa Liidu ja vastava riigi järelevalveasutused, see kehtiks näiteks Kanada kohta. ja kui reitinguagentuurid tulevad riikidest, kus ei ole sellist karmi järelevalvet, siis peaks seal olema võimalik äh, läbi suruda Euroopa Liidu standarditest kinnipidamine. ja sellised reitinguagentuurid peaksid siis äh, leppima Euroopa Liidu traditsioonidega ja nendest kinni pidama ehk siis on olukord natukene ebaselge ja kolmandate riikide reitinguagentuuride puhul on tegemist võib-olla ka mõne Euroopa reitinguagentuuri välisfiliaaliga aga nagu öeldud, tegemist on küsimusega, mida peaks täpsemalt uurima. sest seal ei ole praegu selge, kus on probleemi tuum ja võib-olla homme hommikul on meil võimalik variraportööridega välja töötada kompromissettepanek, suur tänu! sellega on arutelu avatud, ütleb proua Lulling. ja härra Klints on kahjuks praegu Indias ja proua Pouls äh, gripis. seepärast istun nüüd mina siin tema toolil ja ALDE fraktsioon on meile teatanud, et äh, fraktsiooni arvamus esitatakse homme hommikul variraportööride koosolekul. mina tahaksin anda sõna variraportööridele, kõigepealt härra Gianni Pitella, härra Kiigold, proua Fox ja härra Klute. härra Fox, kas ma unustasin ta ära? härra Fox, mitte proua Fox, vabandust, ajasin tega-, segamini, ei ole toimunud vahepeal soovahetusoperatsiooni. härra Pitalla, teil on sõna ja siis ülejäänud kolleegid saavad sõna ja kui te soovite sõna saada, andke märku. härra Pitalla, kus te olete, teil on sõna. siin ma olen, siin ma olen, ütleb härra Pitalla. siinsamas istun. aitäh! härra Koses teab väga hästi et ma hindan teda üüratult ja tahaksin seda siin veel kord välja tuua. tahaksin kahe lõike kohta paari asja öelda. kõigepealt lõige kaheksa, kus räägitakse nendest äh, reitinguvaldkondadest, kus konkurentsi peaaegu ei ole ja siis karistused. ja siis lõige kolmkümmend kaheksa, tahaksin seal tagasi tulla oma seisukoha juurde, mida väljendasin juba esimesel arvamuste vahetusel ja tegin sellepärast ka muudatusettepanekuid selle kohta. Need on muudatusettepanekud sada kuus, sada kaksteist, sada neliteist, sada viisteist. Need on muudatusettepanekud, kus nõutakse, et esma peaks tegelema karistustega, mitte Euroopa Komisjon, seda ma ütlesin väga selgelt, sellepärast et ma leian, et see uus institutsioon ei tohiks jääda peitu, ta peaks tõesti saama korralikult selged ülesanded ja ta peaks neid, olema võimeline neid ülesandeid ka täitma. ja ESMA oleks siis järelevalve eest vastutav. milleks meil on vaja sarnast institutsiooni, kui talle ei anta vastavaid pädevusi? ja ma arvan, et ka juriidiliselt peaks asi olema kindel ja seepärast tuleks karistuste määr väga selgelt paika panna. aga nagu öeldud, seda tuleb siis ähm, juriidiliselt teha, tuleb paika panna, mida esmakaristuste osas teha saab või teha võib. ja meie oleme selles osas ühel nõul ei tea, nõukogu vist ei jaga meie arvamust. meie küll leiame, et komisjon ei peaks olema karistuste määrajaks. muidu toetan härra Kosessi sajaprotsendiliselt. ja mis puudutab reitinguagentuure, siis mina leian, et Euroopa Parlament peaks lähtuma sellest, mida juba kahe tuhande üheksandal aastal ütlesime. nimelt, et me soovime, et meil on selgesti mõistetav läbipaistev reeglistik ja et me peaksime selle nimel tööd tegema ja seda ei toonitanud mitte ainult härra Koses, vaid ka teised parlamendiliikmed. ja ka viimased finantsstabiilsuse nõukogu esimehe härra Mario Draghi avaldused näitavad väga selgelt, et G kahekümne järgmisel kohtumisel tehakse konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas reitinguagentuurid üleilmses finantssüsteemis tulevikus äh, toimima peaksid ja millised oleksid seal nende pädevused. professor Mario Draghi on ülihea ekspert ja mul on väga hea meel, et tema on selle küsimusega tegelenud. ja ma loodan, et meie toetame teda tema lähenemises. härra Koses, kas te soovite kohe vastata? võib-olla nii on lihtsam, muidu lähevad asjad meil käest ära, ütleb proua Lülling. ei, ei, laske ka teistel kolleegidel sõna võtta, ütleb härra Koses, sest mul pole väga palju lisada, ma tahaksin kõigepealt kuulda, mida teised arvavad. siis härra Kiigolt, palun. Just, ich, ich sprech mal Deutsch, ich hab keine Lust. räägiks nüüd vahelduseks saksa keelt, ma tõesti enam ei viitsi. ma tahaks paari punkti kohta paari asja öelda. esiteks, mõned muudatusettepanekud kallilt kolleegilt härra Kluutelt on minu arvates läinud kaugemale ehk puudutavad juba järgmist raportit ja et me peame praegu juba arutelusid, mida me veel arutama ei peaks, sest me ei saa neid probleeme lahendada. see tooks endaga kaasa selle, et põhimõtteliselt eh, me viivitaksime esma otsese järelevalve volituste esmale otseste järelevalvevolitustega andmisega ja nõukogus me sellise ettepanekuga läbi ei lähe, läheks, nii et ma arvan, et need ettepanekud, mille eesmärgiks on praegusel hetkel äh, turukorra paikapanek. ja mis minus tekitavad kõhedust, näiteks ka muudatusettepanek viiskümmend kaks, kus räägitakse põhimõtteliselt, et äh, eraettevõtja ei või anda oma arvamust demokraatliku riigi ja tema maksevõime kohta see on väga raske olukord, sest põhimõtteliselt igaüks võib öelda, mida ta arvab ja on terve rida reitinguagentuure, mis on väikesed. probleem on nimelt tegelikult turujõududes. on teatud paar süsteemi jaoks väga tähtsat äh, turuosalist, kelle käes on ka nii-öelda jäme ots. ja ma arvan, et siin on meil tegemist pigem konkurentsiprobleemiga, mitte põhimõttelise probleemiga aga seda oleks väga huvitav arutada. ja siis tahaksin veel rääkida kahest muudatusettepanekust. ma arvan, et arutelud nende üle, kes peaks kellelt saama missugust informatsiooni, neid arutelusid tuleks väga põhjalikult pidada. põhimõtteliselt leian mina, et vähemalt mina olen niimoodi aru saanud, et meie lähtume läbipaistvuse põhimõttest ja seetõttu, kui turgu soovitakse avada, siis ei ole mitte midagi võimalik öelda selle vastu, et informatsiooni ei avaldata mitte ainult äh, teistele reitinguagentuuridele, nagu komisjon on ettepaneku teinud, ja kui komisjon teeb veel ettepaneku et, et äh, kümme protsenti et hinnata ei tuleks mitte ainult kümmet protsenti struktureeritud toodetest, vaid et see tuleb ka siis avalikkusele kättevaat-, kättesaadavaks teha, sest minu arvates oleks siiski loogiline, et see kehtib suurtele reitinguagentuuridele, sest see tähendab seda, et ähm, ja ma ei leia ka, et äh, miks peaks avalikkuse sellest protsessist välja lülitama. teine küsimus, milline suhe on esmal- ja riiklikel järelevalveasutustel? ja ma arvan, et siin on tegelikult Äh, tähtis artikkel kolmkümmend, lõige kolmkümmend, on ju meie järelevalve kompromissi põhiliseks osaks see, et me välistame seda, et tagaukse kaudu need pädevused, mida me soovime esmale anda, libisevad tagasi riiklike järelevalveasutuste delegatsioonide kätte. nii et me peaksime siin piire panema ja ma leian, et me peaksime siin tegema reklaami nende et-, muudatusettepanekute toetamiseks. mina ise tegin need muudatusettepanekud. mu, nii palju praegu minu poolt, ma juba rõõmustan konstruktiivsete arutelude üle Sean Pauliga ja kõikide teistega homme varahommikul, kui me hakkame kompromissi välja töötama. suur tänu, härra Kiigold ja nüüd annan sõna härra Ashley Foxile. ma olen väga tänulik, proua Luling kõigepealt ma tänan härra Kozestile suurepärase töö eest ja tänan ka homse kohtumise eest ja ma olen kindel, see saab olema väga konstruktiivne. ma lihtsalt tahaksin piirduda artikliga kaheksa A ja kaheksa B kommenteerimisega nende turvaliste veebilehtede ülespanemisega. kas komisjon ikka tõsiselt kaalunud, millist tulu see annab ja mis see kõik maksma läheb? sest USA-l on samasugune kava ja on tõendmaterjali selle kohta, et sellest on väga vähe tulu ning kulud samas on väga suured eh, kapitali eh, otsimiseks ja siin me ei räägi mingisugusest kasiinopankuritest, vaid ikkagi eh, töökohtadest ja kapitali kogumise kulud on kasvanud, sest ma näen, et siin on tegemist väga kahtlase protseduuriga. me paneme tohutud täiendavad kulud sellega, et sunnime neid eh, veebilehed peale reitinguagentuuridele. ja asi ei ole lihtsalt veebilehe ülalpidamises, mis läheb eraldi maksma, vaid personalikulud ja ajakulud on suured. iga dokument, mis läheb üles sellele veebilehele, peab juristi käest, advokaadi käest läbi käima kui mina olin oma varasemas elus advokaat, siis mina peaksin lausa tervitama, et kolleegidel on nüüd tööd juurde tulemas, aga ma ei tee seda, sest see ei ole vajalik. Need krediidireitinguagentuurid ei taha panna üles midagi oma veebilehele, mida ei ole läbi kontrollitud. meid võidakse muidu kohtu ette tuua. ja see kõik tohutult aeglustab kapitali kogumise protseduuri ja äh, neid asju ei ole võimalik lahendada telefoni teel, kui mingid küsimused tekivad, ikkagi tuleb kirjalikult veebilehe peal registreerida need küsimused ja siis peavad juristid asja läbi vaatama, nii et kogu menetlus muutub väga koormavaks ja kulukaks ja tulu on sellest vähe. nii et mina palun nende veebilehtedega seoses järgmist, miks mitte äh, teha paus aastaks ja vaadata, äh, mida USA on saavutanud ja ma usun, et me leiame, et USA loobub sellest eksperimendist üldse. meie ju ei taha, äh, et sellise koormava menetlusega asi käivitada ja aasta pärast, kui USA oma vastased õigusaktid muudab, siis võtab meil veel kümme aastat, et meie omast lahti saada. ja samas kapitali hankimine meie äriühingutele tohutult kasvab ja see kapital tegelikult läheb hoopis mujale, kuskile Lähis-Itta, Ladina-Ameerikasse ning see kapital ei hakka töökohti looma juurde Euroopas. nii et, kallid kolleegid, mõelge kaheksa A ja B üle väga järele. Euh, ma tänan, härra Fox. tõsi see on, et need koormavad menetlused annavad advokaatidele palju tööd. huvitavad märkused, aga nüüd ma annan sõna härra Jörgen Glüütele. jaa, tänke schön, Frau Luling. suur tänu, proua Luling. mina tahaksin kõigepealt teile meenutada, et reitinguagentuuridega tegeleme me ajaloolistel põhjustel. viimaste kuude kriisis on reitinguagentuuride rollist päris palju juba räägitud ja nende arutelude käigus on selgelt tulnud, et äh, seal on nii poliitilisi kui ka poliitilisi probleeme. ja ma arvan, et on väga hea, et äh, see dokument üle vaadati ja ma tervitan ka seda ning ma arvan, et võin seda teha oma fraktsiooni nimel et lõpuks on hakatud liikuma avaliku järelevalve poole. ehk et on teatud asutused, meis kaasatakse järelevalvesse ja minu arvates on see väga suureks sammuks edasi. vähemalt minu partei tervitab seda, ma ei tea, kas minu fraktsioon nüüd toetab seda lähenemist, aga minu partei tahab, et meil oleks üks äh, riiklik äh, või avalikus sektoris asuv äh, reitinguagentuur kui aga see nüüd kõrvale jätta, et meie eesmärgid pole alati saavutatavad, on selle muudatuse suund Jean-Pauli äh, raportis tõesti väga hea. siis tahaksin veel öelda paar sõna selle küsimuse kohta, miks või kas peaks riigid välja jätma, jah, me võime seda arutada. aga kui ma vaatan, millised tagajärjed olid Kreekale, Poola, Kreekale, Portugali, Hispaaniale nendel reitingutel, siis on selge, et mõju oli suur, ei saa ju öelda, et tegemist oli eraisikutega ja või eraagentuuridega, et neil ei ole mitte mingist õigust midagi öelda, kuid nende ütluste mõju oli katastroofiline. nii et me peaksime selle peale ka mõtlema, et äkki meil on siiski vaja parlamentaarseid kontrolliasutusi ja kui need ei toimi, siis tuleks mõelda edasi ärgem unustagem, et on parlamentaarsed komisjonid, mis tegelevad eelarve väljatöötamise ja selle täitmise kontrollimisega ja ma olen täiesti veendunud, et meil on teatud organisatsioonivormid, mida ei ole võimalik reitinguagentuuride kaudu asendada, nii et äh, me ei peaks jätma riiklikke ettevõtteid lihtsalt kõrvale jätma riiklikke asutusi lihtsalt kõrvale jätma, sest muidu juhtub see kõik, mis juhtus. me nägime ju väga hästi, mis Kreeka puhul juhtus, et ümberjagamine toimus ainult altpoolt ülespoole. ja see ei saa nüüd olla reitinguagentuuride eesmärgiks või reitingu eesmärgiks. nii et riiklikud agentuurid on tavaliselt avalikkusele teada, nende töö on läbipaistev, kui seda tööd tehakse mõistlikult, me ei saa seal mitte midagi kritiseerida. era sektoris ei ole see väga selge, sellepärast et äh, erasektoris reitinguagentuuridel on küll teatud mõte, inimesed, kes soovivad omavahel äri ajada, võib-olla sooviksid enne saada informatsiooni äripartneri tausta kohta ja see kõik on täiesti arusaadav. aga et nüüd äh, ja nii, et mul ei ole mitte midagi erareitinguagentuuride vastu, aga siis tuleks äh, täpselt siiski paika panna mm,, millised on hindamiskriteeriumisid, nii et ne, tuleb tagada see, et nende töö on ka siis tõesti kvaliteetne, vältimaks kõiki neid katastroofe, mida tõid kaasa erareitinguagentuurid viimastel kuudel. teiste asjade kohta on siin päris palju juba öeldud, ma ei hakka seda kõike kordama. võib-olla üks vihje ainult. nimelt meie muudatusettepanekutes on välja toodud see, et ei peaks märgistama seda, kas reiting anti taotlusega või ilma taotluseta. sest me teame, et reitinguagentuuride ülesanne on tõesti konkurentsivõimet kontrollida ja ma arvan, et kui me hakkame siin taotlusi avalikustama, siis see ei anna päris seda eesmärki, mida me soovime. nii et sellepärast minu arust ei peaks avaldama seda, kas reitingu andmine toimus taotlusega või taotluseta. suur tänu, härra Kluute! Need olid variraportöörid ja nüüd härra Uudo Pulman soovib ka oma sõna sekka öelda, palun. jah, suur tänu, proua esimees. mina olen põhimõtteliselt nõus selle taotlusega, et me peaksime esmatöö loo-, esma äh, looma võimalikult kiiresti ja laskma tal oma töö alustada, see on väga hea lähenemine ja ma ei taha oma kätt ette panna. aga mul on siiski ka kiusatus, millele ma ei suuda vastu panna nagu ka härra Glutel, öelda paar põhimõttelist küsimust, põhimõttelist asja selle kohta, kuidas me tulevikus selliste õigusloomeliste asjadega käituma peaksime. ja tahaksin meenutada seda ettepanekut, mille kolleeg Pitella juba kahe tuhande üheksandal aastal meie fraktsioonis tegi. toona me tahtsime täpselt tõstatada seda küsimust, mida siin arutatakse nimelt me tahtsime rääkida sellest, et turustruktuurid ei ole korras. ja et me siin töötame suure jõuga turgudega, mis ei anna aga seda, mida majandusel oleks vaja. ehk et meil on vaja Euroopa profiiliga teenusepakkujaid me rääkisime toona sellest, kas tegemist peaks olema avalikus sektoris äh, tegeva asutusega või peaks see asutus pigem olema erasektoris. seal on terve rida häid ja kõne alla tulevaid mudeleid. praegusel hetkel nii palju aus tuleks siiski olla ei ole me selle ettepanekuga üksi, meil on toetajaid üha rohkem ja rohkem kolleege Rahvaparteist toetavad meid ja nagu ma olen aru saanud, härra Ferber on selle poolt, isegi liberaalide fraktsioonist on kuulda hääli, et tuleb ka siin valgustustööga tegeleda. olen kuulnud ka liberaale, kes on öelnud, et midagi tuleb ette võtta. meil on selle üle väga hea meel, aga me tahaksime kolleegidele ka meenutada, et ra-, enamus Rahvaparteist ja liberaalidest veel kahe tuhande üheksandal aastal vana parlamendi koosseisu ajal hääletasid selle ettepaneku maha ja miks me edasi ei jõudnud oma viimase õigusloomelise projektiga, kui me mitte ei tahtnud komisjonile anda ülesannet mõelda selle üle, mida meil oleks võimalik teha, või vaid kui me siis tahtsime ka konkreetseid sõnu, me magasime selle võimaluse maha. ja ma tahaksin väga, et äh, tulevikus õigusloomeliste projektide puhul see komisjon teeks julgeid samme selleks, et äh, lõppude lõpuks äh, jõuaksime parema teenusepakkujate struktuuri poole. härra Kiigolt tõi selle ka parandatud äh, turustruktuuride kohta juba välja. suur tänu, härra Pullmann ja tahtsin nüüd lihtsalt nii palju öelda, et võib-olla Rahvapartei ja liberaalid lähtusid Adenauerist, sest Adenauer ütles, et kui talle midagi ette heideti, ütles, et ta olevat oma, et et ta on oma arvamust muutnud, siis Adenauer ütles, et talle ei meeldi, et talle iga päev ette heidetakse, et ta on läbi kukkunud oma poliitikaga. härra Pullmann ütleb, et ta loodab, et siis Rahvapartei kogu aeg läbi kukuks oma poliitikaga. kas on keegi veel, kes soovib sõna saada? kui mitte, siis annaksin kohe sõna tagasi härra Kossessile, selleks et ta saaks vastata nendele küsimustele. suur tänu, proua esimees! kuulasin väga tähelepanelikult oma kolleege ja mind ei üllatanud peaaegu mitte midagi, sellepärast et olen ju tegelikult pidevalt ühenduses oma kolleegidega. mul tuleb tunnistada, et te toetate mind, aga võib-olla tuleks veel mõelda ka minevikule ja öelda, et jah, tõesti, me ei läinud liiga kaugele, paljud teist ei olnud mind varem valmis toetama. ei ole ühtegi lahendust, mida toetatakse ühehäälselt ja nii mõningate küsimuste puhul tuleb meil selle omaalgatusliku raporti raames äh, kõva tööd teha. Uudo kindlasti mäletab, et meie, meil parlamendis õnnestus ESMA luua, see järelevalveasutus, komisjon äh, ei soovinud seda, ka nõukogu mitte ja toonane eesistujariik öeldi, et see polevat äh, võimalik. meie sellegipoolest tegime selle ettepaneku ja tänu selle komisjoni liikmete toetusele õnnestus meil äh, siiski komisjoni liigutada esmaloomise suunas meie järelevalvepaketi kaudu ja meie, kes me toona seda võitlust pidasime selle paketi eest, saame nüüd öelda, et jah, tõesti, mõningad järelevalveasutused on loodud ja nüüd on meil vaja lihtsalt veel ka reitinguagentuuride jaoks järelevalveasutust. ehk et meil on edusamme ette näidata ja oleks väga hea, kui järelevalve küsimused oleksid lahus teistest küsimustest. ma kuulasin teid kõiki tähelepanelikult, homme hommikul üritame me seda kõike kuidagi kokku panna ja niimoodi välja töötada tõhusat määrust, mis tooks endaga kaasa reeglid valdkonna kohta, kus praegusel hetkel suvalised tehingud Äh, ja avaldused on väga palju kahju toonud. aga me ei tohi ära unustada seda, mida me soovisime juba kahe tuhande üheksandal aastal, nimelt äh, tõelist Euroopa järelevalvet. ja sellest eesmärgist ei tohi me ka nüüd loobuda, kui mõned ütlevad, et jah, et on nii palju regionaalseid reitinguagentuure ja et esmal ei ole nagunii võimalik kõike reguleerida. ma arvan siiski, et meil on vaja siiski ka sellist agentuuri, mis tegeleb terve rea tähtsate küsimustega, suurte ülesannetega nüüd ülesannete delegeerimine. ESMA oleks keskne koordineerimis- ja järelevalveasutus ja vastutaks ka karistuste eest. homme me räägime sellest küsimusest ja kaheksandal novembril, kui ma nüüd midagi segamini ei aja, räägime teile ka komisjonis tulemustest. järgmiseks proua Lulling ütleb aitäh ja ma loodan, et äh, teil on võimalik oma ülesandeid täita seega viitan teile veel, et õiguskomisjon homme annab oma arvamuse ja tähtaegade kohta ma juba olen paar sõna öelnud, teine muudatusettepanekute läbivaatamine toimub kaheksandal novembril, hääletus ise üheksandal novembril ning täiskogu arutab seda detsembrikuus Strasbourgis. kõike head teile teie teel, härra Koses, ütleb proua Lulling. nüüd päevakorrapunkt number kaheksateist, milleks on minu kalli sõbra Terkian Eppingi raport. ta on kirjutanud suurepäraseid raamatuid minu kohta, kui te seda veel ei tea. siin on aga tegemist kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsipoliitika aruandega seekord tööstuskomisjon, keskkonnakomisjon, siseturukomisjon, transpordi- ja kultuurikomisjon on esitanud oma arvamused. Nemad on andnud siis arvamuse selle raporti kohta, meie vaatame praegusel hetkel muudatusettepanekuid ja härra raportöör, teie saate kõigepealt sõna. jah, ma tänan, et te lahke olite ja mulle sõna andsite, kõigepealt tahan teid kõiki tänada, kes te andsite oma panuse muudatusettepanekutega eh, kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsipoliitika aruande kohta. Eh, ma teen mõned märkused. Eh, üheksakümmend viis muudatusettepanekut oli kokku, senini on neid nii palju tulnud ning paljud lisasid palju väärtust aruandele, aga samas tihtipeale oli see nii, aga on võimalik ka ühesugused muudatusettepanekud koondada aga samas olid ka mõned avaldused, mis tundusid pisut kohatud konkurentsipoliitika aruande koha pealt või oli ka selliseid sõnastusi, millest ma aru ei saanud ja kui muudatusettepaneku sõnastus on ebaselge ja ja lõigud läheb, venivad liiga pikaks nagu vene romaanid, nagu te aru saate, on vene romaanid pikad ja keerulised. nii, ma alustan kõigepealt põhjenduspunktidest. ma toetan üks, viis ja kuus muudatusettepanekut, samuti uut põhjenduspunkti, mille kolmteist ja neliteist välja pakkus härra Karinš. Need lisavad juurde minu raportile juurde seitse ja kaheksa muudatusettepanekut. minu arvates ei ole väga asjakohased konkurentsipoliitika aruandes, sest nemad räägivad hoopis riigieelarvest ja samuti kokkuhoiumeetmetest. Need on hoopis valitsuste äh, kokkuhoiupaketi meetmed ja Rampöi äh, raport äh, samuti käsitleb neid. kaheksas ja üheksas muudatusettepanek räägib jälle ähm, mikro, makromajanduslikust tasakaalu nihkest. nüüd paljud muudatusettepanekud tahavad, et komisjoni palutaks rohkem informatsiooni juurde hankida ja läbi viia sektori äh, uuring viisteist, kuusteist, üheksateist, kakskümmend üheksa ja kuus viimast ettepanekut, kaheksakümmend üheksa kuni üheksakümmend viis käsitlevad sedasama. ma arvan, et äh, need on võimalik koondada raportisse. viis muudatusettepanekut proovitasid ajutise raamistiku järk-järgulist kaotamist. kolmkümmend kuni kolmkümmend neli muudatusettepanekut olid need ja siin lähevad arvamused meie komisjonis lahku proua Essaja näiteks tahab ajutised meetmed kaotada võimalikult peatselt, ta ei ole küll ise siin kohal, aga härra Schwab jälle on teinud muudatusettepaneku, mis jääb mulle pisut ebaselgeks. tema ütleb, et pikemas perspektiivis on vaja lõpetada kõiki nende meetmetega, eriti äh, autotööstuses. ma arvan, tegelikult ta mõtleb hoopis midagi muud, arvestades, kuidas lood on Saksamaa autotööstuses ma arvan, et me võib-olla palume nende muudatuste kohta selgemat sõnastusettepanekut. igatahes me kaalume neid kompromissina. nüüd, et likviidsustoetuse muudatusettepanekud eh, ma koondaksin ja pakuks välja uue lõike sama teema kohta. nelikümmend kaks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm ja teised muudatusettepanekud käisid selle kohta. see tõusetus härra Lambertsi kuulamise ajal ja minul oli samasugune mõte juba nii et ma usun, et võimalik siin kompromiss, moodustusepanek leida sellesama teema kohta. kartused on meil ühesugused. nüüd, mis puudutab trustide vastast, monopolide vastast poliitikat, siin oli neli muudatusettepanekut, kuuskümmend seitse kuni seitsekümmend. ja siingi peaks olema võimalik kompromissile jõuda. mina usun küll, et me võime äh, kuuekümne seitsmenda proua Intveldi muudatusettepanekuga nõusse jääda, siin on terve rida eh, alternatiivseid instrumente välja pakutud ja minu arvates on väga hea tekstiga tegemist ja ma arvan, et tema tekst on isegi parem kui minu oma. ma olen valmis selle sisse panema. ja mõned väikesed küsimused, mis panid muudatusi tegema kakskümmend kolm, kakskümmend neli, mis puudutas eh, konkurentsi peadirektoraadi inimressursse. ma arvan, et eh, teksti võib minu teksti võib jätta nagu on, sest mitte meie komisjon ega Euroopa Parlament ei tegele Euroopa Komisjoni personali osakonna ülesannetega. viiskümmend neli, viiskümmend viis, viiskümmend kuus, viiskümmend kaheksa muudatusettepanekud ei anna jälle minu arvates midagi juurde ja on pisut segased. ma olen nõus viiekümne seitsmenda muudatusettepanekut, mis tegi härra Presedo pooled moodustustepanekud puudutavad uusi lõikusid, mida tahetakse sisse panna. palutakse komisjoni analüüsida, riigiabi mõju, mis anti kriisi ajal ja seegi tõstetus kuulamise ajal. ja praeguse ettepanekute alusel peaks olema võimalik ka kompromisstekst välja pakkuda meie komisjonil selle kohta. mõned räägivad maksupoliitikast ja mitte konkurentsipoliitikast. aga see on, maksupoliitika on väga delikaatne teema. ja sel põhjusel kakskümmend seitse äh, härra Lambertsilt minu jaoks on parem maksupoliitika pluss keskkonnapoliitika muudatusettepanek, see puudutab rohelist maksustamist ja nüüd konkurents energiasektoris, see näiks olevat väga aktuaalne meie komisjoni jaoks ja raportis, ITRE komisjonis raportöör proua Kohmerin samuti pöörab sellele palju tähelepanu aga need asjad juba kajastusid raporti projektis, samas mõned saadikud leidsid, et tuleks veel pikemalt sellest kirjutada. ja muudatusettepanekud on üsna ühesarnased, nii et ma arvan, et on võimalik nad koondada ja leida kompromiss siin. nüüd äh, vähem viidatud küsimused, näiteks üldist majandushuvi pakkuvad teenused üsna delikaatne teema. muudatusettepanek härra Lambertsilt number kuuskümmend kaks seostab selle teema selgelt konkurentsipoliitikaga, samas kui härra Presedo muudatusettepanek samal teemal seda ei tee ja on hägusam. ma toetan proua härra Presedo muudatusettepanekuid kakskümmend üks ja kakskümmend kaks, mis räägivad konkurentsipoliitika detsentraliseerimist ja grupihagisid ja ma olen nõus ka, et väga tähtis on konkurents toorainesektoris aga mitte ainult rohelise ko-, no majanduse kontekstis, vaid laiemalt. ja kakskümmend kuus muudatusettepanek tuleks ümber sõnastada üheskoos meil ja härra Lambertsilt on teisigi ettepanekaid, näiteks kakskümmend kaheksa, mis puudutab avatud standardite kasutusele võtmist ning äh, samuti võimalikke konkurentsimoonutusi, mis tuleneb liiga heldest CO2 äh, saastekvootide jagamisest ma ei toeta ka seda, et te kutsute üles komisjoni öö, äh, oma äh, üksust, äh, mis puudutas eelarve, riigiabi ja toetusi looma, selline üksus juba on, kes tegeleb nende küsimustega. ja ka nüüd tooraineturud ja sellekohased ettepanekud, siin on vaja sõnastus põhjalikumalt läbi vaadata. proua McCarthy tahab, kaheksakümmend üheksa eh, ka tegeleda OTC turgudega, see on siis börsiväliste väärtpaberite eh, turgudega, aga see on esmaküsimus hoopis. ja siis tahetakse mulle selgitada ühte muudatusettepanekut, millest ma hästi aru ei saanud. härra Presedo räägib ka ühtset maksealast seitsekümmend viis, seitsekümmend kuus muudatusettepanek käib selle kohta ja teisedki on sellele viidanud. ma arvan ka, et siin on vaja asja mulle paremini selgitada. nii palju neid muudatusettepanekuid oli. ma usun, meil on võimalik leida kompromiss ja üsna ühtlane raport lõppkokkuvõttes saada. ma tänan, härra raportöör, nüüd ma annan sõna variraportööridele. härra Kalinš Rahvaparteist uh,. Uh, having... jah, eh, ma lugesin läbi kõik need muudatusettepanekud ja ma ei näe, et miks me ei võiks kokku leppida nende osas, ma olen teiega nõus ja võib-olla härra Lambertsiga peaks asja veel natuke rohkem läbi arutama, aga ma ei näe, et siin mingisuguseid ületamatuid probleeme muudatusettepanekuga oleks tekitatud ja ka mina võin tänada ainult oma kolleege. rohkem ei ütlegi midagi. Euh, euh, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel äh, proua Presedo ei ole siin, aga härra Pullmann. suur tänu, ma esindan siin härra Sanchez'es Pereidot, aga Antonin on tõesti huvitatud sellest, lihtsalt ta on praegusel hetkel Indias ja sellepärast tal ei olnud võimalik täna siin olla. Antonin vaatab seda asja väga täpselt ja tähelepanelikult. suur tänu, kallis kolleeg, selle ettepaneku eest ja selle eest, et te hindate tema muudatusettepanekuid. Antolin ütleb, et oma muudatusettepanekutes äh, on tema jaoks tähtis see, et ühelt poolt äh, oleks äh, tagatud moderniseerimine, tagamas konkurentsivõime, see kehtib nii energiasektori kui ka IT-sektori kui ka ettevõtete liitmise puhul ja ühinemise puhul. on terve rida muudatusettepanekuid, mida ta selle kohta on teinud. ta toonitab ka Euroopa Parlamendi rolli ja on ka siia uusi ideid sisse toonud, sellepärast et äh, meie tahame otse loomulikult oma seisukohta äh, konkurentsiraportites äh, tugevdada. ei saa olla nii, et komisjon üksi tegeleb nende küsimustega, ilma et parlament oma sõna sekka saaks öelda ja parlamendiliikmed on ju demokraatlikult valitud liikmed. siis äh, trustide vastased reeglid on meie jaoks tähtsad, me soovime vältida USA vigu, me ei tohi käed rüpes pealt vaadata, mis sektoris juhtub, me peame nagu te teate, minevikus selle küsimusega tegelema, nii et me arutame seda küsimust ja mõtleme selle peale, mis võiks olla kõige mõistlikum lahendus. ja siis äh, finantsteenis, finantsteenused. pankade päästmise puhul tuleb hoolitseda selle eest, et konkurentsimoonutusi ei ole. seda äh, sekkumise ajal kui ka sekkumise lõppemise puhul. kolleeg Epping mainis veel ka üldhuviteenuseid, jah, me tõesti leiame, et äh, üldhuviteenused peavad äh, turgudel mängima keskset rolli selleks, et jõuda rahul sellistele äh, tulemustele, mis oleksid ka rahuldavad Te rääkisite siin ka härra Lambertsi ja teiste muudatusettepanekutest, härra Epping. me vaatame need üle ja üritame teiega konstruktiivselt kompromissile jõuda. suur tänu selle konstruktiivse vaimu eest ja nüüd saab sõna proua Sofi Infeld, kes on liberaalide variraportöör. ma tänan ja ma vabandan raportööri ees, et ma hiljaks jäin aga nagu paljud teid ka mina, teist ka mina pean mitmete komisjoni delegatsioonide vahel siin edasi-tagasi kulgema ja teen oma parima seejuures. ma tahaksin ühe üldisema märkuse teha. ma olen kindel, et meil on võimalik veel põhjalikult mõned moodused läbi vaadata, mõningaid me toetame, mõningaid mitte. aga arvan, et me peame kogu selle ettevõtmise eesmärgi peale kõigepealt mõtlema. igal aastal ja eelmisel aastal mina olin raportöör selles küsimuses. igal aastal Euroopa Parlament arutab pikka aega meie ettekujutust konkurentsipoliitikast ja siis me saame niisuguse heatahtliku naeratuse osaliseks Euroopa volinikus, komisjoni volinikult, kes ikkagi oma asja edasi ajab. mõned meist võivad toetada komisjoni, minu fraktsioon üldiselt teeb seda, mõned ei tarvitse seda teha. aga ajal, mil me räägime majanduse juhtimisest ja sügavamast koostööst. miks siis ikkagi on nii, et niivõrd vähe poliitilist legitiimsust on konkurentsipoliitikal ja ma rõhutan jälle, et üldjuhul minu fraktsioon toetab Euroopa Komisjoni eh, kurssi, aga ma ei tea ühtegi valitsust ega riiki ega parlamenti, kes kujundaks majanduspoliitikat ühelt poolt, aga samas ei kontrolli konkurentsipoliitikat. me kõik mõistame seda, et meil on aluslepingud ja me ei saa neid üleöö muuta ja mõned ei tahagi seda teha. aga ma arvan, et meie arutelu tulemuseks peaks olema see, et Euroopa Komisjon võtab kohustuse eh, tegeleda Euroopa Parlamendi järeldustega tõsiselt ja kui ta ei taha seda teha, siis ta vähemasti selgitab põhjalikult, miks mitte. me oleme palunud viimasel aastal komisjonil eh, kommenteerida meie soovitusi, ta ei ole seda teinud, oodatavasti siis käesoleval aastal komisjon siiski eh, kommenteerib, vastasel korral me raiskame oma aega, meie võime küll siin kokku leppida, aga kui mingit jätkutegevust komisjoni poolelt ei toimu, siis kogu see ettevõtmine jääb viljatuks Euh, merci, madame Invelt. ma tänan, proua Invelt. kahjuks äh, alusleping on, nagu ta on. aga ma loodan väga, et teie sõnum jõuab härra Almunia kõrvu. ja kes siis järgib teie suurepärast nõuannet? aga ma ei arva, et keegi äh, konkurentsi peadirektoraadist Äh, siin saab midagi lubada, küll aga nad saavad teie sõnumi edasi anda pädevale volinikule. järgmine variraportöör on härra Lamberts Rohelistelt, palun. see vähemasti annab meile hea võimaluse huvitavalt mõtteid vahetada huvitavate inimestega. nii et jagagem äh, siis seda, neid mõtteid kõigepealt ma tänan teid äh, selle süstemaatilise lähenemisviisi eest, <laughs> mis raportöör on võtnud ja väga kena, et te olete valla kõikidele ettepanekutele, neid tõesti oli väga palju. ja teil on õigus, kui te ütlete, et võib-olla kõik muudatusettepanekud ehk ei olnudki asjakohased. nüüd see maksukonkurents ja äh, maksustamise riigiabi üksus, mina sain niimoodi aru, et see üksus on laiali saadetud, aga me peame üle kontrollima, et ikka kõik õige oleks, kui ta endiselt eksisteerib ja kas ikka piisavalt äh, neil jõudu on või neid enam ei ole, siis meile teeks selline olukord muret. nii et see maksukonkurents on midagi, millega me peame tegelema. vaadake Monti raportit, ka seal räägitakse ju sellest. Need on asjad, mis ei ole kasuks äh, siseturul ja moonutavad seda. nii et tähtis on, et me asjakohase paranduse selle kohta teeme. igatahes maksupoliitika konkurentsi aspekt on see, mis meile huvi pakub, me ei räägi siin mingisugust maksusüsteemide ühtlustamisest, vaid äh, just sellest maksude konkurentsist ma ei tea, kuidas te nüüd tahate talitada, kas te kavatsete variraportöörid sel teemal kokku kutsuda või kuidas? või teete teie kompromissettepanekud kõigepealt, ma tahaks teada, kuidas äh, järgmised sammud hakkavad kulgema. Merci, nous allons apprendre cela lorsque je donnerai la parole, euh, la parole à monsieur. Äh, jah, me saame teada, kui ma annan jälle tagasi sõnajärje raportöörile. kui me oleme kõik sõnasoovijad kõigepealt ära kuulanud meil on endiselt kuue fraktsioon, nende variraportöör on endiselt siin, härra Schwab. Äh, suur tänu, proua esimees, ma tahaksin kõigepealt raportööri tänada äh, tema hinnangute ja üksikasjalike äh, muudatusettepanekute selgitamise eest ta alguses oli väga kriitiliselt meelestatud muudatusettepaneku number kolmkümmend kolm osas, mille olen teinud mina aga ma leian, et kui riigiabi tähtajaliselt on vajalik, siis mingil hetkel tuleb siiski riigi andmise, riigiabi andmine lõpetada ja mulle tundub, et see on tekstis ka väga selgelt kirjas. tahaksin tulla ka ühe teise muudatusettepaneku juurde, mille on teinud kolleeg Sofi Intveld, muudatusettepanek äh, number kuuskümmend seitse, mis minu arvates on väga õnnestunud ja mis osaliselt äh, lähtub sellest, mis kahe tuhande kaheksanda aasta konkurentsiraportist, kus mina olin variraportor. jah, tõesti, igal aastal, kui me konkurentsivõime aastaaruannet koostame ja uusi mõtteid erinevatest poliitikavaldkondadest sisse toome, ning komisjon lihtsalt jätkab seda, mida ta eelneval aastal on teinud ja mitte kunagi konkreetseid üksikasjalikke vastuseid raportite küsimustele ei anna siis ma leian, et oleks tähtis, et me need eelmise aasta küsimused, millele vastust pole antud, uuesti kaasaksime ja proua Infeld viitas sellele väga õigesti. peaksime lihtsalt jätkama küsimist ja mulle küsima ka, miks pole siiamaani vastatud. eriti puudutab see muudatusettepanekut kuuskümmend seitse, kus räägitakse direktiivi üks murd kaks tuhat kolmest ma ei ole proua Infeldiga selles veel kokku leppinud, kuid ma leian, et see tuleks üle vaadata. ja see küsimus äh, reformimise osas on selline, millele komisjon pole siiamaani vastust andnud, ta ei ole öelnud, kas ta on poolt või vastu. mitte midagi pole me kuulnud, nii et ma arvan, et me peaksime järelepärimise esitama, sest tegelikult on aja küsimus, kui kaua on võimalik majanduskriisis jätkata ilma, et reforme läbi ei viida. jah, otse loomulikult on selge et tingimused kompromissi loomisel kahe tuhande kolmandal aastal ei olnud lihtsad ja komisjon, see on nüüd minu tõlgendus, kardab võib-olla, et määrust avatakse ehk et liikmesriigid komisjoniga ainuüksi ei tegeleks selle küsimusega, vaid ka kaasatakse Euroopa Parlamente. ja et võib-olla siis liikmesriigid on sellise määruse avamise vastu aga ma arvan, et meie peaksime jätka oma suunas ja ütlema, et meil on vaja seda määrust reformida, on täiesti selge, millistes valdkondades on reformeerimisvajadus eriti suur. ja härra volinik äh, kuulamisel siin komisjonis ütles ka väga selgelt, et äh, just väikese keskmise suuruse ettevõtete puhul, kus võib-olla äh, ettevõte toodab ainult ühte toodet, on vaja teha muudatusi ja et VKE-d vajavad erilist kohtlemist ja peale selle tuleks äh, seada küsimuse alla ka see kõrgete karistuste kivisse löömine, võib-olla ka see tuleks üle vaadata. ma olen raportööriga nõus need punktid üle käima, mis olid juba eelmisel aastal sees ja tegelikult ka üle-eelmisel aastal, et me kirjutaksime need uuesti sisse selleks, et komisjoni sundida nendele küsimustele ka lõpuks vastama. ja muidu olen otse loomulikult valmis ka raportööriga kompromissidele minema. suur tänu, kuna rohkem sõnavõtusoovijaid pole, siis tahaksin proua Infeldile öelda, et meil on komisjoni esindaja. nii et kui te tahaksite korrata seda, mida te küsisite, siis on mul võimalik teile veel kord sõna anda, sest rohkem sõnavõtusoovijaid pole. kas soovite need küsimused uuesti esitada, proua Infeld, sest komisjoni esindaja on siin kohal? ma ei taha siin raportööri kingadesse asuda isegi kui Euroopa Komisjonil on ainupädevus konkurentsipoliitikas, arvan mina, nagu ma ütlesin eelnevalt, et ajal, mil me räägime majandusjuhtimise küsimusi kogu Euroopa Liidu jaoks, siis äh, konkurents peaks olema loogiline, tähtis osa, isegi kui ta on komisjoni ainupädevuses. ma arvan, et komisjonil on vähemalt moraalne kohustus Euroopa kodanike ees vastata üksikasjalikult kõikidele küsimustele ja soovitustele, mida on teinud Euroopa Parlament. seda ei juhtunud eelmisel aastal, nagu kolleeg Schwab seda ütles, ja meil, me tõesti loodame ja ootame, et sellel aastal komisjon annab meile vastused meie soovitustele ja küsimustele, kui te ei soovi seda teha, siis öelge ka palun üksikasjalikult, miks mitte ja annaksin nüüd komisjoni esindajale sõna. kas te soovite vastata sellele küsimusele, kui mitte, igal juhul peaksite need sõnad vähemalt komisjonis edasi andma. aitäh. me teeme oma parima, et meil oleks võimalik teie küsimustele vastata. ma annan nüüd sõna härra raportöörile ja Te olete ise juba koostanud hulgaliselt kompromissettepanekuid, mis on äh, osutunud väga edukateks, kõik teised on neid väga hästi mõistnud ja kolmekümnenda novembrini on siiski kõigil veel aega äh, esitada ettepanekuid. teine äh, arutelu pärast ettepanekute esitamist toimub toimub selliselt, et teil on võimalik neid arutada koos teiste variraportööridega ja siis kolmekümnendal novembril me hääletame. Teil on sõna. suur aitäh, proua esinaine. mis puudutab seda, mida ütles härra Pullmann Presedo nimel, siis tõepoolest majandushuvid on väga olulised, aga me peame neid õigesti sõnastama härra Lamberts on esitanud samasuguse muudatusettepaneku, vähemalt väga sarnase, ja me peame püüdlema selle poole, et meie tekst on täpne, asjakohane ja kergesti loetav, mida rohkem me räägime, seda segasemaks kõik muutub. nii et eh, seetõttu tuleb meil väga hoolikalt tähele panna, kuidas ja mida me ütleme. proua Inteveldile ütleksin seda, et siis, kui teid siin ruumis ei olnud, siis ma õnnitlesin teid, kuna te olete esitanud ettepaneku number kuuskümmend seitse Teie tekst on palju parem kui minu oma. mina võtaksin kindlasti vastu selle. ja härra Svabi küsimusi me vaatame ka uuesti. ilmselt on tõesti vaja lisaks veel uurida neid küsimusi, mida siin tegelikult juba on varem arutatud. nii et tekstil tõesti oleks ka tõeline tähendus. härra Lambertsi küsimuse peale küsiksin midagi Euroopa Komisjonilt, kas tehnoüksus on olemas või ei ole, mulle öeldi, et on. võib-olla see on siis väga väike võib-olla seal töötab ainult paar inimest. ja võib-olla nad tegelevad peamiselt kohvi joomise ja ajalehtede lugemisega ja seal üksuses lihtsalt midagi muud ei tehta, nii et meil oleks vaja teada, kas on tehnoüksus ja kas see ka töötab. härra Schwabile ütleksin veel, et võib-olla siin on tõlkeprobleemid. mina võtsin ingliskeelse versiooni. siin on öeldud in the long term ehk siis pikas perspektiivis jätkab meetmetega vastavalt ajutisele raamistikule. ma olen teiega nõus, et see raamistik tõesti peab olema ajutine, see tähendab, et millalgi peab selle lõpp tulema. ja Rahvapartei fraktsiooni esindaja proua Saja ütles, et see peaks lõppema nii ruttu kui võimalik, ma ei tea, mis tähendab nii ruttu kui võimalik. aga on selge, et seda raamistikku ei saa lõpmatult rakendada, sest ta hakkab moonutama konkurentsi. lõpetuseks tahaksin menetluse kohta öelda seda, et äh, soovin kohtuda variraportööridega, et kindlaks määrata need küsimused, äh, milles meil on võimalik minna kompromissile. siis me saame esitada kompromisstekstid. täpsemast sõnastusest võime rääkida siis omavahel ja sellisel juhul jõuame ka lõpu, lõpu, lõplikule kokkuleppele. muus osas aga proua esinaine äh, ka mina jätan sõnumi edastamise Euroopa Komisjonile pigem Sofi Inteveldile suur aitäh! kas Euroopa Komisjoni esindaja soovib esi-, soovib nüüd vastata sellele küsimusele, mis puudutas vastava üksuse tööd, kas ta tõesti tegeleb kohvijoomise ja ajalehtede lugemisega, kas soovite vastata? suur aitäh, tõepoolest on olemas selline üksus, mis eh, ei eh, tegele mitte ainult eh, fiskaalküsimuse ja maksuküsimustega, ta teeb ikka ka muud tööd äh,, näiteks äh, tulemustabeli äh, väljaandmine kaks korda aastas, kuid kõige tähtsam on maksualane töö ja seda me teeme küll äh, väga aktiivselt. ka pressis võib aeg-ajalt näha, milliseid küsimusi on erinevates riikides tõstatunud ja mida see üksus, maksualane üksus on lahendanud ja millega ta tegeleb. rõhutan siiski, et isegi kui üksust ei ole olemas, kuigi antud juhul ta on olemas isegi kui üksust ei ole olemas, vaatab Euroopa Komisjon kõiki abiküsimusi ja tegeleb nende küsimustega. suur aitäh! suur aitäh! kuna me praegu siin koos istume, siis ma tahaksin ka küsimusi esitada. Te ütlesite, et isegi kui üksust ei oleks, uuriksite te neid küsimusi ikkagi, aga te peate ju aru saama, et tegemist on väga tehniliste küsimustega ja et meil ei ole võimalik äh, neid küsim-, nendele küsimustele mingeid vastuseid saada, kui tegelikult äh, puudub vastav ekspertiis. nii et ma tahaksin küsida, kui palju on neid inimesi, kes on, äh, kes on pädevad töötama maksuküsimustega ja kui palju aega oma tööajast veedavad nad just nimelt maksusüsteeme uurides? ja, ja otsustavad siis, milline osa abist on vastuvõetamatu. kas te soovite sellele vastata? või vastate kirjalikult? jah, ma usun, et ähm, ma võin, ma võin teile öelda, et ähm, kuna lugupeetud parlamendiliige soovib väga detailset infot, siis ma pean selle esitama kirjalikult, kuid kinnitan teile, et kõik, kes töötavad maksuabi andmisega, kõik, kes töötavad nende küsimustega, töötavad ainult nende küsimustega ja on selle valdkonna eksperdid. see üksus iseenesest töötab ka teiste küsimustega, kuid maksueksperdid töötavad ainult maksuküsimustega niisiis, härra Lamberts, ähm, nad ei ole nii laia profiiliga eksperdid kui meie. sellega on ähm, meie debatt selles päevakorrapunktis ka lõppenud, nagu ütlesin, hääletame kolmekümnendal novembril, kuid selle ajani töötatakse välja kompromisse. ja nüüd äh, kõnelen ma lihtsalt äh, komisjoni liikme, mitte esinaisena ja ütlen, et äh, ka minu meelest oleks suurepärane, kui meil õnnestuks saada kompromissid mitte niimoodi, nagu me saime need FEIO raporti puhul, ehk siis viimasel õhtul kell üheksa ja järgmisel päeval juba tuleb hääleta, hääletama hakata, vaid siiski pisut varem. sest mitte alati ei ole lõbus öösiti tööd teha, nii et kui saaksite kompromissettepanekud saat-, äh, meile saata aeg, aegsemalt, siis oleks see suurepärane. nii et tehke koostööd variraportööride ja ka selliste lihtinimestega nagu, nagu mina, et minusugunegi võiks neid õigeaegselt lugeda saada me lähme siis edasi järgmise päevakorrapunktiga ja selleks on muud küsimused. kas keegi soovib midagi tõstatada? näib, et mitte. sellisel juhul võin öelda, et meie järgne koosolek toimub kaheksandal novembril, see on esmaspäev, algusega kell viisteist null null ning üheksandal novembril toimub meil samuti koosolek eh, hommikul üheksa kuni kaksteist kolmkümmend ning õhtupoolikul viisteist null null kuni kaheksateist kolmkümmend.